Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our afternoon session and tere tulemast to our public hearing. tere tulemast kõigile ja alustame nüüd kuulamisega Refiti mõlema ettepaneku kohta, mis puudutab tarbija seadusandluse ülevaatamist ehk siis äh, Euroopa Liidu tarbijakaitsereeglite moderniseerimine ja parandamine. selle kuulamise eesmärk on arutada poliitikute, ekspertide ja sidusrühmadega komisjoni ettepanekud Euroopa Liidu tarbijakaitseseaduse kaitse-eeskirjade mm, parema kehtestamise kohta ja kaasajastamise kohta tulenevad ka direktiivist ning on osaks uuest äh, ettepanekust tarbijate jaoks veebruaris kaks tuhat kaheksateist komisjoni ettepanek oli see. räägime siis äh, tarbija äh, kaitsedirektiivist, kaubandustavade direktiivist äh, ja ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivist, hindade avaldamise direktiivist. ning me räägime näiteks sellest, kuidas taganemisõigus tasakaalustada nii-öelda tasud digiteenuste puhul, samuti läbipaistvusnõuded veebipõhiste platvormide puhul, toodete kvaliteet, sanktsioonid, kas nad peaksid direktiivi minema või mitte ning samuti, kuidas liikmesriikidel on võimalik võidelda teatud liiki kodumüügi vastu. meie seas on ka mitmed eksperdid. me usume, et see kuulamine on oluline ka selleks, et kaasajastada, kuid ka paremini kehtestada olemasolevaid tarbijakaitse direktiive. ma tahaksin pöörduda raportööri poole, keda endiselt siin ei ole. aga siis annan sõna meie ekspertidele, meil on neli eksperti siin täna, ma tahaksin teid kõiki siin tervitada. suur tänu selle eest, et te siia tulite ja ma tahaksin teile kõikidele sõna anda üksteise järgi. et te saaksite umbes kümne minuti jooksul siis äh, esineda. esimesena saab sõna doktor Verena Klapstein Passau ülikoolist. palun, teil on sõna. Thank you very much um,. Dear chair, dear. suur aitäh, daamid ja härrad. ma tahaksin kohe minna nüüd esimese slaidi juurde. nagu te näete, siin on kolm peamist argumenti. esiteks, mis puudutab taganemisõigust ning äh, muudatusettepanekuid äh, probleemi lahendusse. kui näiteks ei ole õigeid andmeid leitud või teiseks, kui need muudatused sisse viiakse, siis huvide konflikti puhul võib äh, Äh, tarbijate ja kaubitsejate vahel tekitada rohkem probleeme ning äh, kolmandaks äh, edasised teoreetilised võimalikud uuringud, kui neid vaja peaks minema. probleemi lahenduse otsimine suur hulk äh, müüjaid äh, veebipõhisetel platvormidel on äh, suure koorma all, see tähendab seda, et midagi tuleb muuta, aga kui nüüd vaadata C11B-d ja 11C-d konsultatsioonilehte, siis te näete, et, et andmed seda ei näita, et oleks mingi tohutu koormuse osa. küsimus on olnud, oli siis selles, kas teie ettevõte on kannatanud ebavajaliku või ebaproportsionaalse koorma all seetõttu, et on õigus taganeda äh, ja tagasi ja hüvitamise kohustus on viiskümmend äh, viis protsenti, viiskümmend kaks protsenti ütlesid, et mitte kunagi ei ole seda olnud. mitte kunagi või isegi ja kuuskümmend, et peaaegu mitte kunagi viis protsenti, et tihti. neli võimalikku vastust oli, teine ja kolmas oli, et vahel või harva. harva pigem vastab siis äh, mitte kunagile ja vahel sellele tihti. ja tegelikult oleks äh, pidanud siis põhjalikumalt analüüsima olukorda, vaatama, mida need vastused täpselt tähendavad, aga kui äh, vahel ja mõnikord kokku panna, siis muidugi on tulemused ühed, aga kui arvata, et see tähendab seda, et mitte kunagi, siis on teised tulemused. mida see siis tähendab, kui äh, vahel või harva midagi juhtus, see kõik on äh, subjektiivne ning äh, seda tuleb arvestada ka võttes arvesse kõiki tehinguid kui me vaatame seda kvantitatiivselt või kvalitatiivselt, siis tuleb see siduda ka iga-aastase kasumiga. küsiti veel üks küsimus. kas nad tegelikult ka raha kaotasid ja ütlesid ei, tegelikult kaks tuhat kakssada kakskümmend kolm eurot kaotasid ning vara, ning tagasimakse puhul äh, olid ka summad väikesed suhteliselt kuskil tuhande euro ümber, nii et seda kõike tuleb siis äh, võrrelda iga-aastase kasumiga. kui veebikaubandus edasi äh, areneb, siis see muidugi kasvab äh, ka selline rahulolematus, aga mitte ainult suur koormus tegelikult ei kasva. kui proovitud kaubad tagasi saadetakse, vaid tegelikult ka kasum kasvab. kolmandaks ebavajalik või ebaproportsionaalne, need sõnad juba iseenesest tähendavad erinevaid asju, kas see ebavajalikkus tähendab seda, suhtes millega? sama käib ka ebaproportsionaalsuse kohta Äh, tarbijaõigused äh, niikuinii lähevad arvesse, kui äh, hindu välja arvutatakse. seega ma leian, et siin õigusloomeline sekkumine ei ole vajalik. ja jällegi, mida tähendab vahel, kõik mõistavad, et see on subjektiivne faktor küsimus sada nelikümmend kaheksa. kas te eh, taganemisõiguse tõttu leiate, et teil on liigne koormus või ebaproportsionaalne koormus, siin te näete neid andmeid. viiskümmend kaheksa protsenti, viiskümmend seitse protsenti ei mõistnud üldse, milles probleem on. nii et isegi eh, veebipõhistele ettevõtetele äh, Äh, ei olnud selge, milles see probleem on, seega see koormus nii suur ei saagi olla. <laughs> So if you look into um, um, into my second argument, a more unbalanced principal agent problem. huvide konflikti kohta. kas see puudutas seda, kas, eh, milline osa on neid, kellel on tegelikult huvi ka, et tehing toimuks, eh, kas nad kasutavad eh, seda tagasiastumisõigust või mitte. That he needs to prove um, yeah, this one and the next one yeah, this one. He gives away the, uh, the object that, uh, that he needs to prove. tarbija peab siis tagastama eseme. vastasel juhul ta kaotab õiguse taganeda lepingust. aga praegu ei ole ka täiesti selge, millal kaupa tegelikult ei ole kasutatud. E, tarbijatel ei ole selge, kui palju nad seda kaupa saavad kasutada testimiseks. lisaks sellele tagasimakse äh, tegelikult äh, on kohustuslik kõigil põhjustel. We say Erfüllung Zug um Zug according to section 348 German um, ähm, EGB. meil on saksa keeles ka selle kohta eraldi väljend ja sellega kaitstakse nii tarbijat kui äh, tegelikult müüjat kaubavahetusel varase tagasimaksmise äh, õiguse muutmine praegu tähendaks tegelikult seda, et kaubitseja ise saaks otsustada, mida siis teha hiljem raha ning kaubaga. me leiame, et siin ei ole vähenenud seega tarbijakaitse aga muutus äh, pööraks selle kaitsesüsteemi ümber. järgmine slaid, palun. kas on vaja tulevasi äh, uuringuid? kui tõsta tarbijaõigusi, siis sellega kaasnevad ka suuremad kulud alati, aga kui äh, see on arvestatud hinna sisse, siis see mitte kunagi ei vii ka madalama toote hinnani kaup võib samuti äh, kahjustada saada mitte tarbimise tõttu, vaid näiteks äh, äh, pakendamisvigade tõttu. siin tuleb jällegi müüjal endal otsustada, millega on tegemist. kõnelejal palutakse rääkida aeglasemalt, sellepärast et tõlgid ei jõua järgi alati ei ole müüjatel äh, suutlikkust äh, kindlaks teha, millega on siis täpsemalt tegemist, kui kaup on tagastatud ning kas neile lasub kohustus tagasi maksta või mitte Uh, changes to the rules concerning the right to withdraw and especially the early reimbursement might even have a negative impact on the online trade and the economy. muudatused siin võivad äh, negatiivselt mõjutada veebipõhist kaubitsemist praegu juba kuuskümmend neli protsenti küsitletust leiab, et tarbijaseadus on liiga keerukas. kokkuvõtteks ei ole piisavalt andmeid selleks, et põhjendada muudatusi äh, seoses taganemisõigusega äh, proovitud kaupade puhul välja pakutud muudatused tekitavad suuremaid huvide konflikte. Aim, aim for the render of consumer law more complex and unclear and thirdly further theoretical service survey is necessary regarding the wider practical impact. tõlgid katkestasid äh, tõlke sellepärast, et äh, kõnelejat oli väga keerukas tõlkida. Thank you for uh, this uh... suur tänu selle akadeemilise vaatenurga eest teemal, mida me just praegu hakkame arutama jätkaksin. proua Pišova sõnavõtuga, tema on, seletaks meile liikmesriikide vaatenurka, esindab Slovakkia Tööinspektsiooni, teil on sõna. okei okay., thank you uh,. Dear Imi. suur tänu, lugupeetud parlamendi liikmed, esimees okay. I am from the Slovak Trade Inspection. Uh, esindan Slovakkia Tööinspektsiooni, mis on tarbijakaitse eest vastutav peamine organisatsioon, tegeleme ka tulgude järelevalvega, mitte toiduvaldkonnas, aga tegeleme ka kemikaalidega, ohu, ohtlike kemikaalidega ja energiasektoriga. samuti kaitseme reisijate õigusi transpordi valdkonnas When it comes to um, right of withdrawal, we appreciate the proposal of the commission. komisjoni ettepanek kaasajastamise osas äh, on meie silmis teretulnud, aga äh, tagasitõmbumise õigusest rääkides me leiame, et see on piiratud. see on parem, kõige parem, paremini tuntud tarbija õigus praeguse kogemuse kohaselt and the traders have the compensation for uh, diminish, diminished uh, the value of goods, uh, which is not used by trader a lot. Uh, we are afraid meie kui tarbijakaitse, kaitseasutus äh, peame lahendama probleemid, kui kaubad ei ole kahjustatud ja on pakendites ja küsimus on, kel-, kellel on kohustus tõestada, kas äh, see on kaupmehe ühepoolne kohustus kui peaks selle probleemi lahendama, siis on see aega võtta ja ja kallis ja tulemused ei ole sugugi ebakindlad, seega tarbija taganemi, taganemisõigus on selles mõttes äh, keeruline, mis puudutab otsemüüki, siis reklaamitegevust, sellega meil on, äh, on probleeme, äh, sageli on tegemist eksitavate tavadega ja meil on samuti soovimatute külastajatega probleeme. pärast seda, kui direktiiv võeti üle siseriiklike, siseriiklikku õigusesse, siis kaebuste arv kasvas, kahanes ja, ja ja taganemisõigus kujutab endas olulist muudatust. kui kaupmees peab saatma, saatma reklaami, saatma sooduskampaania kohta teavet When it comes to transparency in online marketplaces, we strongly support such a proposal. mis puudutab äh, läbipaistvust internetitehingutes, me toetame seda ettepanekut, kuid me leiame, et äh, vastutus äh, vahendajatele on siin puudu. tavad ja arvamused vastutuse kohta siin on väga erinevad liikmesriigiti nagu näiteks eksitavad kaubandustavad ise, nagu näiteks, näiteks võltsitud toodete puhul. me oleme nõus, et sellised sätted nagu taganemisõigus või äh, teabenõu, nõue tegi, kehtib ka digitaalteenustele ja isikuandmetele um kahene kvaliteet, seda, sellest on viimasel aastal meedias palju juttu olnud. meie arvates on see oluline muutus, eriti Kesk-Euroopa riikide jaoks, sest kui kasutatakse erinevaid koostisaineid, siis tuleks ka kasutada teistsugust nimetust toote puhul meie jaoks on UCPD siin kaitsevõrguks ja selle muudatusettepanek on väga oluline, eriti rakendavate ametite jaoks, millel ei ole väga palju kogemust selle direktiiviga. liikmesriigid peaks samuti aktiivsemalt tegutsema mõnedes projektides eriti ja info jagamisel Äh, metodoloogia huvitab meid väga kahese kvaliteedi osas, sest äh, tahaksime oma küsimustele ka vastuseid saada. kui tegemist on mystery shopping uga. Äh, nüüd trahvid, toetame väga seda ettepanekut, sest me leiame, et sanktsioonid ei pea mitte olema ennetiivsed ja repressiivsed aga ka heidutavad, eriti piiriülestes rikkumistes. karistused peavad olema ühed, ühtsed, sest sanktsioonid hetkel mõnedes liikmesriikides on väga erinevad. näiteks eriti Itaalia, Itaaliat võrreldes teiste liikmesriikidega. osa sellest, sellest summadest tuleks kasutada tarbijakaitseks, sellisel juhul on meil vaja koostööd Rahandusministeeriumiga. ja viimane teema, millest tahaksin rääkida, on õiguskaitsevahendid. me toetame seda ettepanekut jõuliselt, aga meil ei ole väga palju kogemust selles vallas. aga me eeldame, et kollektiivseid õiguskaitsevahendeid on tõesti vaja ebaõigete kaubandustavade puhul, nagu diiselgate'i puhul, mõnede portaalide puhul, kuid reeglid selliste õiguskaitsevahendite jaoks peavad olema väga selged, aitäh! Thank you very much uh...! suur tänu! ja nüüd tarbijate vaatevinklist äh, teeb meile ettekande proua Ursula Pahl suur tänu, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud kolleegid, suur tänu, et olete ka BUC, Euroopa Tarbijate Organisatsiooni, ka siia kutsunud Uh, no, the other direction. Voila. So, thank you very much. Um, so, talking about... Niisiis kui me räägime õiguse kaasajastamisest, siis äh, tegu ei ole tarbijaõiguse revolutsiooniga, mille komisjon on välja pakkunud, tegu on pigem nagu evolutsiooniga, aga sellegipoolest on see vägagi vajalik. vägagi vajalik progress, mida me soovime saavutada nende muutustega ja ma sooviksin ka meenutada, see toimivuskontroll, mille komisjon korraldas eelmisel aastal, näitas väga selgelt, et siin oli kaks põhiprobleemi äh, tarbijaõigusega, mis küll põhimõtteliselt toimib hästi ja et, ähm, et tarbijad ei pea liiga palju kulusid maksma, aga sellegipoolest on ähm, puudusi äh, läbipaistvusega just äh, digitaalmajanduse osas ja eriti, mis puudutab õiguskaitsevahendeid ja jõustamist. ja oma ettepanekutes äh, komisjon tegelebki nende puudujääkidega ja need probleemid on tarbijatel olnud juba väga kaua aega olnud ning me kutsuksime teid üles äh, seda dokumenti võimalikult kiiresti vastu võtma, ma tean, et teie raportil on vägagi ambitsioonikas ähm, töökava, nii et äh, loodame, et saavutate peatselt tulemusi. ja alustaksin äh, siis jõustamise poolelt, mis puudutab karistusi, niisiis ähm, Euroopa Liidu õigusele tihtipeale ei ole ähm, tugevus, see on tihtipeale väga nõrk ja me tervitame vägagi komisjoni ettepanekutest karistuste osas. praegusel hetkel ettevõtjad, kes rikuvad Euroopa Liidu tarbijakaitseõigust, on silmitsi selliste karistustega, mis on liikmesriigiti vägagi erinevad. ja loomulikult need ei ole ka piisavalt äh, kõrged selleks, et olla heidutavad. näiteks heaks näiteks on Volkswageni äh, Dieselgate, kus ainult äh, mõned ametiasutused asusid tegutsema Äh, seoses sellega, et tegu oli äh, tarbijakaitseõiguse rikkumisega ja ma tooksin teile ka ühe näite. Holland äh, kohaldas trahvi nelisada viiskümmend tuhat eurot ja see oli maksimaalne karistusmäär, mida nad said kohaldada, aga see on kindlasti madalam kui Volkswageni mänedžerite boonus, mis nad said, nii et lihtsalt üritan asjad perspektiivi panna niisiis, me toetame seda ettepanekut, meil on üks, aga üks äh, ettepanek, et kui me räägime Euroopa mõõtmest ja räägime laiaulatuslikest rikkumistest, siis komisjon pakub välja, et äh, selleks ähm, ähm, maksimum trahvimääraks peaks olema neli protsenti ettevõtja käibest liikmesriikides, kus see ettevõte äh, tegutseb. aga me leiame, et tuleks hõlmata ka sellised juhtumid, kui on kui on tegu ähm, käibe ähm, kindlaksmääramisega probleeme, siis me peaksime ka andmekaitse direktiivist äh, ähm, eeskuju võtma, kus on ette nähtud karistuse maksimaalmääraks neli protsenti ettevõtja äh, käibest kogu maailmas. järgmine teema. Voilà, the next topic is about äh, järgmine teema puudutab äh, siis ähm, tarbijate individuaalset õiguskaitse äh, vahendeid, praegu äh, tarbijad ei ähm, saa kasu tarbijakaitseõigusest, sellepärast et ei ole ka ühtlustatud õiguskaitse abivahendid ähm, Euroopa Liidus ja, ja näiteks üks näide ebaausate kaubandustavade direktiivi äh, jõustamise nõrga, nõrkuste kohta ongi just see diiselgate, sellepärast et paljudes ähm, liikmesriikides on tarbijatel ähm, keeruline vastavat hagi esitada, sellepärast et ähm, vastavaid õiguskaitsevahendeid lihtsalt ei olnud ja ka samas neil ei olnud ka lepingut vahetult äh, Volkswageniga ja seetõttu ka nad ei saanud ka õiguskaitsevahendeid kasutada, niisiis väga vähestes liikmesriikides, näiteks Belgias ja Ühendkuningriigis on olemas ka vastavad õiguskaitsevahendid, aga neid, selliseid oleks vaja ka teistes liikmesriikides. jällegi komisjoni ettepanek on vägagi tervitatav. komisjon teeb ettepaneku, et igal juhul on ette nähtud hüvitis ja on õigus leping ähm, lõpetada, aga meie näeme ette siis veel ühe ettepaneku, nimelt hinna vähendamine jah, äh, aga kui on siis ebaausate kaubandustavade äh, direktiivi puhul ähm, õiguskaitsevahendid ette nähtud, see tähendab aga, et tuleks siis ka tarbijaõiguste direktiivi sarnased õiguskaitsevahendid sisse panna. teine sammas ettepanekust käsitleb läbipaistvust ja internetipõhiseid platvorme, nagu te teate, siis väga palju äh, lepinguid sõlmitaksegi sellistel platvormidel, aga mis puudutab hoolsusnõuet või ka teavitamisnõuet äh, nende platvormide puhul, siis äh, siin on olukord vägagi ebaselge, see ei ole ka piisavalt reguleeritud, nii et tarbijad praegusel hetkel on äh, tihti segaduses, kui nad internetis ähm, ostlevad, sellepärast nad ei tea ka, kellega nad üldse lepingu sõlmivad, kas kauplejaga või platvormiga. ja, ja tihtipeale siin siis lähtutakse mingisugustest maksetest, kui nad üritavad äh, lepingu teist osapoolt tuvastada või, äh, või on tegu siis äh, mingi isikustatud ettepanekuga või kes vastutab, kui midagi juhtub, nii et ähm, kõik see näitab, et tihtipeale ka need tingimused, see keskkond jääb tarbijatele ebaselgeks ja, ja tarbijatel ei ole ka äh, selgeid õigusi ja see tähendab, et ei ole ka neil ülevaadet õigustest, mida nad saaksid jõustada ja seetõttu meil on väga hea meel, et on tehtud ettepanek siis ka tarbijaõiguste direktiivi selle valdkonna kohta. aga mis meie meelest veel puudu on? siin on terve rida punkte, mis meie meelest puudu on. nimelt komisjon kõigepealt ütleb, et tuleks ka pakkumiste osas äh, läbipaistvust tagada, nii et siin peaksid olema ka lisatud kriteeriumid, aga me leiame, et sellest ei piisa. nii et kui vaadata komisjoni ettepanekut äh, platvorm äh, ettevõtetele, siis siin on ka nõue avaldada mm, erinevad äh, rankinguga seotud kriteeriumid, nii et tarbija peab siis nägema, et millised on otsingu tulemused, siis ta peaks ka teadma, kas see sõltub tema endisest ostlemiskäitumisest, on see seotud tema asukohaga ja mil määral need kriteeriumid viivad nende otsingu tulemuse ähm, järjestuseni. nii et äh, nii et ähm, sellised kriteeriumid on küll ette nähtud ettevõtetevahelistes suhetes, aga tarbijatele selliseid kriteeriume ette nähtud ei ole. ja samuti tuleks ette näha ka ähm, standard ähm, õiguskaitsevahendid, näiteks kui infot ei edastata ja veel üks oluline punkt on äh, pakkumiste isikustamine. me teame kõik, et tulevikus äh, seoses suurandmetega ja äh, tehisintellektiga algoritmidega, mis võimaldavad ettevõtjatel oma pakkumisi isikustada ja, ja suunata need täpsemalt oma tarbijatele, siis tarbijad peaksid ka teadma, et see tegu on isikustatud pakkumisega. et seda pakkumist võib-olla kellelegi teisele suunata, see on ka äärmiselt oluline, et inimestel oleks info selle kohta, kuidas isikustatakse neid pakkumisi. samuti, mis puudutab vahendajaid, see on ka oluline, minu kolleeg äsja rääkis sellest ettepanek peaks arvestama ka äh, sellega, milline on äh, olukord internetipõhistel kauplemiskohtadel. kes siia on kaasatud, kas äh, kasutajad, kauplejad, tarbijad, nii et näiteks Uber saab küll kauplemiskohtadelt väga palju tulu, aga samas ähm, vastutuse osa on ähm, ebaselge. näiteks kui mõni platvorm on domineeriv ja mm, nad võtavad vahendajatelt mingit äh, tasu, siis ka nemad peavad vastama, vastutama teenuse osutamise eest. selle, sellisel juhul oleks ka mm, tarbija paremas olukorras, kui ta saaks vahetult mm, otseselt selle platvormi poole pöörduda, mitte peaks vahendajatega tegelema ja nüüd taganemisõigus. taganemisõigus on üks kõige tuntumaid Euroopa Liidu tarbijaõigusi, seda on näidanud ka erinevad uuringud. üheksakümmend viis protsenti tarbijatest leiab, et see on äärmiselt oluline õigus. ja praegune määrus, tarbijaõiguste direktiiv on taganud väga hea tasakaalu et äh, ostjatel on võimalik siis oma raha tagasi saada, aga kui toodet on kasutatud rohkem kui lubatud, et seda on, äh, ei ole lihtsalt mitte proovitud, vaid ka äh, kasutatud, siis sellisel juhul on kauplejal õigus ka hüvitisele või, või keelduda mm, üldse raha tagasi maksmast ning ähm, see on ka ähm, e-kaubanduse edu aluseks, äh, sellepärast et ähm, tarbijad teavad, et kui nad on midagi valet tellinud, sellisel juhul nad saavad oma toote tagasi saata ja seetõttu me leiame, et komisjoni ettepanek ei ole õige selles osas, et see väga oluline, seda õigust on hakatud lahjendama. ja nagu meie esimene kõneleja väga muljet avaldavalt äh, tõendas, siis ei ole ka mingisuguseid äh, tõendeid selle kohta, äh, mida komisjon on väitnud. nimelt ähm, ka komisjon on öelnud oma dokumentides, et ei ole mingeid tõsiseltvõetavaid andmeid selle kohta, et see uus ettepanek mingisuguseid suuremat koormust ettevõtjatele paneks. ja seetõttu tegu on praegu tarbija õiguste ähm, äh, lahjendamisega. ja me oleme näinud seda ka äh, erinevates uuringutes, kus me oleme näinud, et, et ähm, kasu saavad äh, sellest eelkõige just ähm, kauplejad, mitte ähm, tarbijad ja seetõttu me leiame, et parlament peaks selle ettepaneku tagasi lükkama. ja viimane kommentaar, mille kohta mul slaide ei ole, nimelt mina sooviksin toetada seda ettepanekut, äh, mis puudutab ähm, siis kvaliteedi erinevusega tooteid, et äh, siin on tegu ka olulise selgitusega, aga nii nagu minu äh, Slovakkia kolleeg äsja ütles, siis see võimaldab ka jõustamise asutustel tegutseda eksitavate tavadega, kui tegu on näiteks toodete kvaliteediga ja selle turustamisega, aitäh. Thank you for uh, giving us. suur aitäh, et andsite meile teavet tarbijate vaatevinklist, enne kui annan sõna ära Hendriksile. ma tahaksin tervitada meie külalisi proua Kehvardi külalistega on tegemist. kolmteist äh, õpilast ja kaks õpetajat äh, Saksamaalt äh, gümnaasiumist, nii et te olete kõik siin kohal ja tervitame teid meie komisjoni istungil. härra Hendriks, ma annan sõna teile Te saate rääkida VKE-de arvamusest selle ettepaneku kohta. Teie olete siis Euroopa Liidu VKE-de keskliidust. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt tänada IMCO komisjoni selle eest, et te kutsusite ka Euroopa VKE-de keskliidu esindaja siia selleks, et me saaksime jagada teiega oma arvamust komisjoni ettepaneku kohta esiteks, ma arvan, te peate kõik arvestama sellega, et ähm, uus kokkulepe tarbijaõiguste äh, kohta on äh, pika teemaga käinud, äh, vaadati läbi tarbijakaitseseadused ning turuseadused ning hinnati ka tarbijate õiguste direktiivi eesmärgiks, nii palju kui ma alati olen aru saanud, välja selgitada, kus on liigne halduskoormus äh, dubleerimine ning äh, sidususe puudumine. viisime läbi konsultatsioonid oma organisatsioonidega ja liikmetega ja jõudsime järeldusele, et meie tarbijakaitseõigus vastab eesmärgidele, aga meil on siiski paar märkust selle kohta, mis puudutab liigset halduskoormust, sidususe puudumist ning äh, dubleerimist kõik mõistavad seda, et on vaja tarbijate õigusi kaitsta. ettepanekus aga peaasjalikult ainult käsitletakse äh, jõustamist ning äh, sanktsioone. võttes arvesse, kuivõrd keerukas on tarbijakaitseseadus, see tuli ka meie konsultatsioonidest välja, siis VKE-de puhul, mitte Volkswagen või Ryanairi puhul, aga VKE-de puhul, kus ei ole mm, õigusosakonda, on ebatahtlik, mitte ebatahtlike rikkumiste võimalus väga suur. meie toetame lihtsustamist ja e, leiame, et praegune ettepanek aga on nii keerukas, et see võib veelgi vähendada tarbijakaitset. president Juncker äh, Äh, tegi selle ettepaneku, viidates äh, hiljutistele suurtele rikkumistele nagu Dieselgate ning samuti äh, lendude tühistamised. aga jällegi VKE-d maksavad siis selle eest, et mõned suured ettevõtted on halvasti käitunud, nagu seda, see juhtus juba samamoodi mm, nii äh, isikuandmete määruse kui ka mm, asukohapõhise piiramisega määrusega. nagu me näeme, äh, rikkumised puudutavad teatud sektoreid, kus VKE-d ei ole tegevad komisjon äh, soovib äh, suurte rikkumistega tegeleda, mis puudutavad tarbijaid mitmes liikmesriigis. praegune tekst aga jätab väga palju võimalusi tõlgenduseks ja võib ebaproportsionaalselt mõjutada ka tarbijaid. sanktsioonide sätted ei ole piisavalt proportsionaalsed nimelt väiksed vead äh, kauplejate poolt, kes ei tegele piiriüleses müügis, võivad siiski või leida käsitlemist kui äh, laialdaste, laialdased rikkumised. seletuskirjas äh, selgitatakse, et tõsised karistused on mõeldud suurte piiriüleste rikkumiste jaoks. tegelikult me näeme aga, et see neli protsenti, neljaprotsendiline sanktsioon käibest võib ohustada ka selliseid äh, Äh, e-ettevõtteid, mis äh, enda sõnutsi ei soovi üldse piiriüleselt kaubitseda, see tuleneb geoblokeerimismäärusest. Äh, nende kahe, selle määruse seos, mis mm, hakkab kehtima detsembris kaks tuhat kaheksateist, mõjutab ka kõnealuseid ettepanekuid me mõistame, et tuntakse muret Euroopa Liidus teatud sektorites äh, tarbijakaitsesätete mitteketestamise üles, aga meie meelest äh, käibe sanktsioneerimine ei ole õigeks lahenduseks. lisaks sellele ettevõtetel võib olla suur käive, aga negatiivne tulu. selle asemel, et äh, suuremaid trahve kehtestada, peaks tegelema rohkem ennetamisega ning tõstma teadlikkust tarbijakaitsest leidma kohtuväliseid äh, lahendusi ning äh, parandama koordinatsiooni liikmesriikide vahel. kui vaja, siis äh, sanktsioonid peaksid ikkagi olema proportsionaalsed ning peaksid olema ette nähtud ainult tõsiste ja tahtlike tarbijaõiguste rikkumiste jaoks. me tervitame komisjoni soovi leida lahendus sellistele juhtumitele, mis mõjutavad negatiivseid tarbijaid mitmes liikmesriigis, siis ebaproportsionaalselt praegune ettepanek mõjutab VKE-sid eriti. sellega kaasneb suur koormus ning kõrgem risk mittetahtlike väikeste rikkumiste puhul. lisaks sellele äh, rahalised trahvid peaksid olema viimaseks võimaluseks, võttes arvesse, kuivõrd keerukas on praegune seadusandlus, siis VKE-d, kus ei ole õigusosakonda, äh, võivad just nimelt äh, selliseid vigu korda saata ja seda tahtmatult kõigepealt tuleks välja selgitada, kas viga oli tahtlik ja kas seda on ka korduvalt tehtud. meil oleks vaja hoopis teistsugust lähenemist, me ei räägi siin pettusest, nagu äh, see oli Volkswageni puhul, vaid tegemist on vigadega. tarbija-eeskirjade rikkumisi sanktsioneeritakse juba kõikides liikmesriikides ja me näeme, et trahvide tase ei ole äh, tegelikult kuidagi vähendanud rikkumiste arvu. sellest tulenevalt äh, me ka ei nõustu väidetega, mille kohaselt ettevõtted ei täida seadust, välja arvatud juhul, kui neid ei ohustavad äh, suured trahvid. seega suured trahvid ilmtingimata ei paranda seaduste täitmist, nagu äh, Äh, komisjon oma mõjuhinnangus ka ise ütleb. võttes arvesse seda, et eeskirjad on väga keerukad ning see on ka peamiseks põhjuseks, miks tahtmatult ei täideta neid, äh, ainus võimalus lahendust leida on ennetusse investeerimine, tuleks meil on ka pilootprojekt, äh, mille on käivitanud Euroopa Parlament ja mis seda eesmärki täidabki, nii et see on suurepäraseks näiteks selle kohta, kuidas edasi liikuda ja lõpetuseks sanktsioonide kohta veel. uue kokkuleppe puhul tarbijate õiguste osas tuleks muuta tarbijad samuti muuta vastutustundlikumaks, sellest on puudu praegu. aga teine punkt, mida tahaksin käsitleda, on äh, väljaspool äriruume sõlmitud kokkulepped. ja lävemüük. seda ei peaks käsitlema kui ebaausat või äh, eksidele viivat äh, kauplemist. ja meie peamiseks argumendiks on siin see, et kuna meil on harmoneeritud raamistik, äh, ebaausate tavade puhul komisjon nüüd paneb vähikäigu sisse ning see ei lähe kokku ka proportsionaalsuspõhimõttega. kuna soovitakse luua ühtset turgu, siis väga palju VKE-de sõbralikust seadusandlusest on ära kaotatud selleks, et täielikult harmoneerida õiguslikku raamistikku. kolmandaks, taganemisõigus Äh, me tervitame seda, et komisjon on arvestanud äh, Euroopa Liidu VKT Keskliidu sooviga neljateist päevane taganemisõigus välja võtta. sellepärast, et me oleme näinud, et see on äh, tõepoolest ebaproportsionaalseks koormaks. me tervitame siin lihtsustamist, kauplejad ei pea enam aktsepteerima taganemisõigust, kui tarbijal tegelikult on ka äh, tellitud kaupa kasutanud, mitte lihtsalt seda proovinud. see on ainult mõistlik lahendus. lisaks sellele kauplejad ei pea ka äh, tagasi maksma tarbijatele äh, tasutud summad, enne kui nad on kauba tagasi saanud. ja jällegi, see on ainult terve mõistuse hääl. Need, kes on selle, olid selle vastu, et need kaks äh, sätet kõrvaldada, tegelikult lihtsalt kaitsevad äh, pettust. ning veebipõhine müük. meil ei ole mingeid suuremaid probleeme äh, eeskirjadega siin ja me nõustume muuhulgas ka sellega, peab olema selge, kas müüja müüb eraisikuna või äh, ning äh, samuti peavad keht- või, või, või kauplejana või ning samuti siis äh, peavad kehtima tarbijakaitsereeglid ning samuti tuleb ära tuua see, kas tasu on äh, vaja maksta või mitte. lihtsustamise koha pealt siis me leiame, et on vaja veel kohandamisi, tuleb täpsemalt ära määratleda see, mis on äh, äripinnal ja sellest väljaspool sõlmitud kokkulepe. samuti äh, me teame, et kaugmüügi puhul on siin eraldi sätted, mida oleks vaja täpsustada ning lisaks sellele teabenõue äh, peaks ka olema paremini välja toodud. meil oleks vaja ära tuua nõuded, mis kehtsid nii lävemüügile, kui ka kaugmüügile, suur aitäh! Thank you very much! suur tänu! nüüd saavad sõna komisjoni liikmed, kes saavad esitada küsimusi meie külalistele. ja kõigepealt meie raportöör härra Tooton. suur tänu, paar kommentaari minu poolt. jah, alguses ei saanud ma sõna, kõigepealt suur tänu ekspertidele teie selgituste eest, aga vaatame kõigepealt tausta lühidalt. mis on olnud see ajakava, ma teeksin ettepaneku järgmiseks nädalaks raporti projekt ja siis saate suvel seda sirvida. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on septembris, loodetavasti hääletame komisjonis novembris ja triloogid siis jaanuaris võib-olla, see oleks meie eesmärk nüüd rääkides äh, lähemalt teemast. esiteks ähm, taganemisõigus, ausalt öeldes ma siin parlamendis enamust ei näe toetamiskomisjoni ettepanekut. ma ei arva, et parlament saaks ära võtta parima õiguse tarbijatelt, mis neil on. olen rääkinud kolleegidega, ma ei usu, et ja, ja ma ei näe, et paljud seda toetaksid ja selles osas küsimus meie esimesele eksperdile. Äh, palju arve oli kulude kohta ja nii edasi, aga kui paljud inimesed ei ostaks netis, kui neil poleks õigust ta taganeda, see on eriti VKE-de jaoks tähtis, suured ettevõtted, nendel on oma kaubamärgid ja, äh, ja inimesed ostavad selle pärast, aga väi-, aga väikeettevõtte jaoks on vaja taganemisõigus, et inimesed üldse hakkaks ostma kas te olete uurinud täpsemalt, mis oleks selle mõju, kui taganemisõigus kaoks ära? kas inimesed siis üldse ostaksid enam veebist midagi? nüüd ähm, karistused. ma arvan, definitsioon on siin väga lai. kui me tahame tarbijate kollektiivseid huve kahjustada, siis äh, see on väga lai lähenemine, eriti digitaalses maailmas, mida mainis meie neljas kõneleja iga digiettevõte juba definitsiooni kohaselt müüb kahekümne kaheksas, kahekümne seitsmes riigis, isegi kui nad ei kavatse, sest geoblokeeringu ettepanek on selline, nii et praktiliselt iga ettevõtet puudutab see potentsiaalselt. kas see on siis see, mida me tahame teha? ja samuti äh, trahvid äh, käibele ma tean, et äh, GDPR-is meil juba oli see põhimõte, aga olgem ettevaatlikud, sest käibepõhised äh, trahvid on repressiivsed. ning äh, samuti Ueki ettepanek, Veuki ettepanek seda levitada ja isegi suurte käib, suure käibega ettevõtete puhul ju võtate kümme miljonit trahvi näiteks, siis ettevõte ei maksa lihtsalt seda, aga ta lihtsalt ei saa või läheb siis pankrotti, kas see on see, mida me tahame tõesti teha? karistavaid sanktsioone rakendada ettevõtetele ma arvan, et äh, karistused tuleb õigesti paika panna. ja kui me karistame ettevõtteid sellepärast, et nad on kahjustanud tarbijaid, siis loomulikult see raha peaks tagasi minema tarbijatele. ja tüübikinnitustes oli meil sama teema. igasugused trahvid peaks tagasi minema tarbijatele. samasugune asi peaks meil olema ka kollektiivse õiguskaitse puhul need trahvid praegu lähevad väide, nendele, kes väidetavalt kaitsevad tarbijaid. mõtleme sellele ja oleksin ka huvitatud teie arvamusest selle kohta. nüüd lävemüük ja kahetine kvaliteet, need kaks asja on seotud. mulle teevad mõlemad asjad muret äh, selles osas, mis on komisjoni ettepaneku mõju ühtsele turule, eriti lävemüük. kui liikmesriik võib selle ära keelata mingisugustel kaalutlustel, näiteks pereelu kaitseks siis avab see ukse paljudele teistele mittetariifsetele barjääridele, mida liikmesriigid võivad siis hakata reguleerima, kaitstes veetavalt pereelu. aga mis ei oleks proportsionaalsed, me oleme selle kallal minevikus päris tõsiselt töötanud, nii et tahaksin kuulda teie nägemust selle kohta. ning küsimus ka ühele eksperdile kahetise kvaliteedi kohta. kui on erinev koostis tootel erinevatel tulgedel, siis peaks tal olema teine nimi kas te päriselt tahate öelda, et Coca-Cola Belgias ei saa enam Ühendkuningriigis olla Coca-Cola? et ühes kasutatakse roosuhkrut ja teises äh, suhkrupeedisuhkrut, kas te tõsiselt mõtlete seda, et siis tal peaks olema teistsugune nimi? ja kohalik maitse kohalikul turul, et seda ei peaks enam austama ja peaksime vabanema mitmekesisusest. me peaksime ju olema, pidime ju olema ühtsed mitmekesisuses. ja tundub, et seda, kas te tahtsite seda öelda? ja läbipaistvuse kohta on minu viimane märkus, ma olen väga nõus komisjoni ettepanekuga, selles mõttes, et tarbijad absoluutselt peavad teadma, kellelt nad midagi tellivad internetist. väga tähtis. aga, aga ranking'u teema, miks meil peaksid olema väljaspool interneti teistsugused reeglid kui internetis, näiteks supermarketis, mitte keegi ei ütle teile näiteks, et kaubad keskmisel riiulil on seal sellepärast, et äh, neile tehakse reklaami. miks siis on, miks siis veebis see peaks nii olema? kas siis tarbijad on, tarbijad on rumalad internetis, aga mitte, mitte supermarketis, minu meelest on see täiesti arusaamatu. ja Peukilt ma küsiksin iseäranis äh, vahendajate kõrvaldamise kohta. kui lähe-, kui mõelda nii nagu teie, siis vahendajad äh, puutuvad kokku tarbijatega ja kui me võtame nendele vastutuse ära, ja siis milleks Amazon üldse öö, äh, omab turgu, siis võikski ju kõik need väiksed ettevõtted välja jääda, kõik vahendajad. see olekski siis lõpptulemus. minu meelest on see ebavajalik platvormi seaduste laiendamine, mitte seda ei taha me ju teha. me tahame konkreetselt tarbijaõigused nendada. ja need olidki minu väga väga-väga lühikesed kommentaarid. For... suur tänu nende huvitavate küsimuste eest. ja see nüüd siis variraportöörid. kõigepealt Pascal Arimoo Rahvapartei nimel. suur tänu, proua esimees. ma sooviksin ka tänada meie eksperte nende väga huvitavate ettekannete ja selgituste eest Omnibussi paketi kohta, mida me nüüd kiiresti kokkuvõtlikult äh, üritame muuta. mul on mõned küsimused äh, taganemisõiguse kohta ja ma olen tegelikult nõus äh, proua doktor Klapštaniga, kui ta ütleb, et et probleem selles, mida tuleb reguleerida, mida mitte, ei ole tegelikult probleem, sellepärast et esimese neljateist päeva jooksul see probleem ei tõstatu ja, ja ka turuosalised üldse seda probleemi ei ole niisiis, me peaks tegelema asjadega, mis ei äh, tekita probleeme ja ma olen selles nõus teiega, aga sellegipoolest ma sooviksin esitada teile ühe küsimuse ja nimelt selle kohta, mida me teeme siis, kui toode tõesti esimese neljateist päeva jooksul selle taganemisõiguse raames tagasi saadetakse. ja kas te ei leia, et sellisel juhul see toode peaks kõigepealt jõudma kauplejani, enne kui ta peaks raha tagasi maksma, et see on selline põhiline äh, Ähm, põhimõte, sest äh, tarbija peab ju ka maksma enne, kui ta kauba kätte saab. milline on teie seisukoht? kas on ka mingisuguseid äh, usaldusväärseid äh, andmeid selle kohta, et mm, kui paljudel juhtudel tarbija ähm, hoiab ähm, raha enda käes enne, kui, kui toode on jõudnud kauplejani? et kas on mingisugune levinud tava, et kõigepealt tuleb toode tagasi saata ja alles siis saab tarbija raha tagasi. ja teine küsimus on ähm, Peuki esindajale. ja võib-olla ma sain slaidist valesti aru, aga ma sain aru teie slaidilt, et juba praegu on levinud tava, et, et kauplejatel on juba praegu võimalus ähm, hinda vähendada, kui tegu on toote Äh, kui tegu on juba kasutatud tootega ja ma sooviksin ka teada, kui tihti selline asi aset leiab esimese neljateist päeva jooksul, et kas selle kohta on ka mingisuguseid usaldusväärseid andmeid. ja viimane küsimus on mõeldud teile kõigile, et eelmisel nädalal nägin CDF-is ühte äh, saadet Frontaal kakskümmend üks ning seal räägiti sellest, et Amazon massiliselt hävitab kaupu, mis neile tagasi saadetakse, sellepärast et neid ei saa enam maha müüa või Amazon ei soovi neid enam edasi müüa. kas äh, teie arvates on see seotud tõesti taganemisõiguse kuritarvitamisega? ja ma sooviksin ka teada, et, et kas see on levinud tava, et kui see saata, kui toode saadetakse tagasi, et see enam ei satu ähm, nii-öelda müügiahelasse, et kas seda peaks ka reguleerima, et äh, selline hävitamise tava ei leviks? aitäh ja sotsialistide ja demokraatide nimel proua Kammert. aitäh! ma sooviksin äh, lisada kolleegi küsimusele, et sellised ettevõtted nagu Amazon ja teised on ettevõtted, mis ütlevad, et, äh, et, et tellige võimalikult palju ja kõik, mida te ei vaja, selle saate, saate tagasi, et see on seotud ka ettevõtjate enda vastutusega, et ähm, selles osas, et kuidas nemad oma reklaami teevad, nii et ma arvan, me peaksime seda ka kaaluma, mis puudutab ettevõtjate vastutust. aga see ei ole see teema, millest ma rääk-, soovisin rääkida, aga see lihtsalt tuli mulle meelde. nimelt, et äh, kui ettevõte kutsub üles palju ostma, põhjendades, et see, mida vaja ei ole, mida ei soovita, selle saab lõpuks tagasi saata, siis ettevõtja peab ju ka ikkagi teadma, millega ta tegeleb. sooviksin märkida ühte. minu meelest on väga positiivne see, et Euroopa Komisjon kollektiivse hagi osas on teinud omapoolse ettepaneku ja see tõesti puudutab eelkõige just Euroopa küsimusi ja ma ei arva, et VKE-sid see kuidagi eriti negatiivselt mõjutaks, sellepärast et kui meil on karistused olemas, kui me soovime kahjutasu saada ettevõtjatelt, siis ähm, siis ju alles siis, kui nad on eeskirju rikkunud ja väita, et äh, karistused oleksid kahjulikud ettevõtjatele, siis mul tekib küsimus, et äh, kelle vaatevinklist üldse siin ähm, arutatakse. meil on ähm, varasemast mõningaid näiteid olnud ja ma tuleksin ühe näite juurde, mis oli mõni aasta tagasi, aga mis on praegugi väga kõnekas. nimelt äh, see puudutas äh, mobiiltelefone ja telefoni helinaid, mida äh, müüdi ning paljud inimesed tahtmatult ilmselgelt sõlmisid lepingu telefoni helina ostmiseks, seda te teadmata ja tegu oli siis igakuiste tasudega viis-kuus eurot, roh-, vahel rohkem, vahel vähem. ja ma tean väga hästi, kuna äh, olin üks nendest ohvritest ning tõesti väga keeruline oli sellest lepingust pääseda. aga viie euro pärast ei hakata ju kaebama. aga kui miljon kodanikku on sattunud selle ohvriks, siis on, siis on tegu ju viis miljonit ebaseaduslikult saadud tulu teise ettevõtte kulul. ja kui, siis on tagatud ka kollektiivhagi esitamise õigus, nii et me saaksime ka kodanike õigusi kaitsta, siis see on ju väga oluline küsimus seetõttu mina leian, et on väga positiivne, et niisugune ettepanek on tehtud. see ei puuduta mitte ainult seda skandaaljuhtumit, vaid see puudutab ka selliseid juhtumeid, mille puhul ei ole mõtet kohtusse pöörduda, sellepärast et tegu on väikse summaga, aga see ettevõtja, kes need summad enda kätte kogub, tema jaoks on tegu ikkagi väga suure numbriga. ning äh, see me puudutab äh, negatiivselt ka teisi ettevõtjaid, kui üks ettevõte selliselt tegutseb. ja nüüd taganemisõigus, siin ma olen täiesti nõus äh, kolleeg Taldoniga, et äh, minu fraktsioon kindlasti ei nõustu sellega, et, et, et taganemisõigus, mis meie kodanikel on, et see kuidagi seataks küsimuse alla see, see ei ole, see ei lähe läbi, sellepärast et miks, sellepärast et ei ole ka mingeid tõendeid, et see oleks äh, vajalik siin midagi muuta ja, ja ei ole ka andmeid selle kohta, et oleks massiliselt äh, inimesi, kes seda kasutaksid selleks, et sellest ise kasu lõigata. ning seetõttu ma leian, et äh, see on ikkagi väga ähm, range väide, kui keegi väidab, et, et äh, kui mõni äh, poliitik või äh, väidab, et tema tegelikult soovib siin ikkagi kurjategijate õigusi kaitsta, see, et te peate enne oma sõnad tagasi võtma, me ei saa aktsepteerida seda. ja proua esimees, me ei saa ka nõustuda sellega, et selliseid isikuid siia kutsutakse, kes selliseid väiteid esitavad ja nüüd ranking ma arvan, et see on väga oluline teema. ja loomulikult, härra Tartan, olukord on selline, et äh, supermarketi riiuli äh, kõrgus, ähm, et see, kus, kui kõrgel see toode on, sõltub ikkagi ka selle toote müüjast, et ja tu-, äh, turustamisest, aga igal juhul tarbijal on võimalik ka ülevaade saada sellest aga mis minuga hiljuti juhtus? nimelt ma otsisin ühe restorani menüüd ja otsisin äh, restorani äh, ühelt äh, platvormilt. ja kõigepealt leidsin selle restorani päris kodulehe kolmandal leheküljel ja alles kolmandal leheküljel, siis minu meelest see ei ole korra, see ei ole õige ja ka selle asjaga peab tegelema sellepärast et sellisel juhul meil ei ole enam ülevaadet kogu pildist, vaid see tähendab, et me peame kõigepealt läbima erinevad ettevõtted selleks, et äh, asju võrrelda. ja seetõttu, mis puudutab ranking'u küsimust ja mis puudutab ka sellega seotud algoritme, siis see on oluline küsimus, mille, mida tuleb arutada. ja ma paluksin, äh, et ka eksperdid oma seisukohta selgitaksid selle kohta, sest see on kindlasti oluline teema, mida me peame käsitlema. Thank you and then I would like to give the... suur tänu ja härra Schwab. suur tänu, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu ka kutse sellele huvitavale kuulamisele ja suur tänu ka meie ekspertidele, kes äh, siin äh, erinevaid teemasid valgustasid, mis on eelkõige seotud tarbija õigusega, näiteks mis puudutab, ähm, või kuigi tollal me ei rääkinud veel digitaalplatvormidest. ja, ja selle äh, teema endise raportorina me peame nüüd ähm, nentima, et tegelikult paljud asjad isegi õnnestusid meil. ja mis puudutab taganemisõigust, et ähm, et äh, sellega äh, tegelikult on vähe probleeme tekkinud, see on minu jaoks olnud väga veenev, sellepärast et äh, et ma, ma ei usu, et kui meil juba toimiv õigus, et me seda piirates saaksime kuidagi asja äh, paremaks muuta, sellepärast et kui tarbijad teavad, mis nende õigused on, siis nad saavad äh, seda igal pool kasutada, see puudutab näiteks lennureisija õigusi, need, seal on neid õigusi vähe, aga need on väga selged ja see puudutab ka taganemisõigust ja nüüd, kui me hakkame seda kuidagi piirama, siis see ei tähenda, et see, selle, mm, et me selle, seda eesmärki teenime vaid vastupidi, see seaks kahtluse alla ka e-kaubanduse edu. aga nüüd äh, me vajame ühtlustamist ja, ja selle, nii et sellest oleks kasu ka tarbijatele, siis me peame tagama ka selle edukuse. ja see tähendab, et ka teiste teemade puhul äh, on meil äh, vaja ikkagi proportsionaalseid eeskirju ette näha ja oluline on see, et me tagaksime ühtlustamise on mõningates liikmesriikides äh, probleeme, näiteks mis puudutab äh, niinimetatud lävepakku müügiga. aga see ei tähenda, et liikmesriikidel ei oleks teisi võimalusi äh, sellise rikkumiste vastu võidelda. nii et võib-olla eksperdid saavad ka rääkida, et millised liikmes, millised võimalused on liikmesriikidel selleks, et ebaausate tavadega mm, tegeleda koha peal sõltumata sellest, millised on tarbijakaitseõigused Euroopa Liidu tasandil. Katrin Stahler. aitäh. esinejana aitäh ekspertidele. väga huvitav oli kuulata mõningaid äh, selgitusi, läbipaistvus näiteks internetis, äh, rikkumised. võtaksin ühe konkreetse näite tahaksin kuulata selle kohta teie arvamust täpsemalt. teisene piletiturg on tavaline nähtus, mis puudutab meie tarbijaid. ja see on läinud nii kaugele. Äh, äh, see parlamendisaadikud räägivad näiteks, et nad tahavad äh, minema, minna vaatama mingisugust etendust Hamilton Londonis näiteks. Äh, aga nad saavad, aga näiteks Hamiltoni piletite edasimüümine on keelatud. siis Itaalia antitrusti amet äh, üks miljonit eurot tarbijate eksitamise eest kas võiks olla midagi, mis aitaks tarbijaid selles osas? kuidas inimesi ekspluateeritakse Euroopa Liidu turul hetkel, mis on lubamatu meile, kes me oleme siin vastutav äh, komisjon tarbija küsimustes, mis, millega ma saaksin sellise ekspluateerimise peatada? pileti müüjad peaksid müüma õiglase hinnaga pileteid, mida me saaksime teha. ja kui neid edasi müüakse, peaks olema see läbipaistvam. seda ka puudutasite oma sõnavõttudes ka eetikakoodeksid, kui on näiteks äh, tehingumaksud, äh, tehingupaik, igasugused piirangud, veebilehed, platvormid, millel on siin kindlasti otsustav äh, roll Äh, reklaamides inimesed lihtsalt üritatakse müüa parem, parem, parimal moel. vaatan siin raportööri poole. Ed Sheerani kontserdi puhul ma arvan, kümme tuhat piletit olid müüdud inimestele, mis ei kehtinud ja tahtsid siis raha tagasi saada. Nad maksid tuhandeid naelu üks tarbija sai neli tuhat naela tagasi nelja pileti eest. ja tegelikult ta pidi kohtuma Ed Sheeraniga, aga sellist varianti tegelikult ei olnud olemas üldse. mida me siis teeme selleks, et aidata selliste asjade puhul tarbijaid? mida teie arvate? kas äh, võiksite midagi lisada? näitajad on päris kasulikud mõnikord, kui me räägime seda tüüpi asjadest ja ebaõiglastest kaubandustavadest. tänan teid sõnavõttude eest, see on olnud tõesti väga huvitav. Thank you, Catherine, and then I would like to give the floor back to ja nüüd annan sõna ekspertidele tagasi, võtame ükshaaval. saate vastata küsimustele. kõigepealt proua Klapstein, suur tänu. ei oska öelda, kui paljud inimesed jätavad ostmata, kui me midagi ära võtame. taganemisõigus tekkis sellest, et inimene ei saa ise poodi minna ja proovida koha peal. aga kui see tahta see ära võtta, arvestades, et andmed on ebapiisavad, kui tahate teha, siis tuleb kõigepealt uurida, mis siis hakkab juhtuma majanduslikus mõttes, kui see taganemisõigus nüüd jälle ära võtta. ja tahtsin juhtida tähelepanu sellele. tarbija on täielikus teadmatuses, ka kas on liiga palju testitud või ei ole. Saksamaal arutati aastal kaks tuhat kolmteist muudatust kui palju siis tarbija üldse võib testida ja proovida? et kus on, kus on õigus rohkem testida, kus vähem? nii et kui see ära võetakse, siis tarbija olukord on veelgi ebakindel. kas ma peaksin vastama inglise või saksa keeles küsimustele, ütleb kõneleja. Mr uh, Arimon, Arimon's question uh.... järgmine küsimus vaatame, kuidas see ajalooliselt kujunes, see taganemisõigus. praegune olukord on minu arvates täiuslik. tarbija võib saada õiguse tagasimaksele varakult aga kui ta ei taha seda teha, siis ta ei pea. ta saab suurema kindluse, kui ta tahab ja kui ei taha, siis ei pea kui paljud seda kasutaksid? tegelikult see polegi nii tähtis. varajase tagasimaksmise puhul paljud tarbijad seda niikuinii kasutaks, aga ma ei võtaks seda siiski välja nende jaoks, kes tahavad seda kasutada. nii et see on, tasakaal on siin väga hea minu arvates. küsisite, mis oleksid majanduslikud aspektid? Amazon hävitab kaupu, seal on ökoloogiline mõju kindlasti tagasinemisõigusel, taganemisõigusel on, on ökoloogiline mõju. aga kaupmees peab sellega tegelema, tegelikult ta võib need platvormile need kaubad tagasi panna, need uuesti maha müüa. kas nüüd see kõik saab õigusaktiks, kas tekivad siis transpordikulud ja keskkonnamõjud see, mis sellega seonduvad, sest äh, tarbija saadab, siis saadab, saadetakse tarbijale, siis tagasi. ja siis saadetakse veel kord kellelegi või saadetakse uus kaup, nii et see ei ole kõik äh, kuigi keskkonnasõbralik. vastasin vist kõigile küsimustele, mis mulle esitati okay,. So I will answer the first uh.... vastaksin nüüd kõigepealt kahetise kvaliteedi kohta ostes äh, juustu või puhastusvahendit ühes liikmesriigis, siis arvatakse, võib ju arvata, et see toode, tootel on samasugused koostisosad ka mõnes teises liikmesriigis. sest pakendil peaks olema mainitud, et seal ei ole palmiõli näiteks või et äh, juust või puhastusaine on äh, konkreetse, konkreetse sisaldusega. sellel ei peaks olema teist nimetust siis, kui on täpselt ära öeldud, et see on nime, antud turule suunatud ja et seal ei ole näiteks palmiõli või midagi muud. Yes, thank you very much uh,. I'll try to cover uh.... aitäh uh,. minule suunatud küsimused nüüd. kõigepealt härra Daltoni küsimuse järjestuse rankingu kohta, läbipaistvuse kohta. nagu öeldud, tarbijatel on oluline mõista, mis tüüpi pakkumine neile on tehtud ja mis alusel. võrdlus supermarketiga, ma arvan, on hea mõte. aga see ei tööta päris nii, nagu teie, see, teie kirjeldasite, härra Dalton küsimus ei ole mitte ainult, mis on millisel riiulil supermarketis ja et internetis seda ei ole samal moel või et ei osata vahet teha. küsimus on, et, et inimene jalutab läbi supermarketi ja kaubad riiulitel, nende hinnad muutuvad, sest teie käite sealt parajasti mööda, siis hinnad parajasti muutuvad. ja kui keegi tuleb minu taga, siis on juba teised hinnad. selline võrdlus, sellist asja me näeme, mis võiks juhtuda supermarketis, kui me võrdleksime seda sellega, mis toimub äh, online'is ehk selle jaoks on meil vaja paremat läbipaistvust tarbijatele, miks, miks niimoodi hinnad muutuvad ja mis alusel. nüüd sanktsioonidest rääkides, räägime maksimaalsetest trahvisummadest, komisjoni ettepanek on, et need maksimumtrahvid peavad olema liikmesriigi käsutuses. et juhtumipõhiselt muidugi võib ka madalamaid trahve kehtestada, on terve rida kriteeriume mis on kohustuslikud liikmesriikidele, mille alusel tuleb arvestada rikkumiste erinevaid aspekte, rikkumise iseloomu, kas see on olnud korduv, muu, erinevad kriteeriumid, mis võimaldavad olukorrale, olukorraga kohaneda ka EK, VKE-de puhul samuti. vastutuse küsimus, jagatud vastutuse küsimus. meie tahame öelda, et see peaks kehtima ainult teatud olukordades kui on äh, domineeriv vahendaja positsioon ja siis, kui selline domineerimine omandab mõju majandussuhtele, siis on õige, et ka tarbija saab äh, pöörduda platvormile. õiguslik alus, kaubit-, kaupleja õigus äh, tagasimakseid vähendada kui väärtus on vähenenud. ma hea meelega vastan teile meili teel. ma arvan, et see on artiklite kümme ja viisteist vahel tarbijaõiguste direktiivis, sest see on uus harmoneeritud õigus, mis äh, võeti vastu direktiiviga aastal kaks tuhat üksteist koos direktiiviga, see vanas direktiivis ei olnud, see oli täiendav õigus, mis anti kauplejatele, meile see väga küll ei meeldinud. aga teile teadmiseks et see on õigus, mis kehtib. ma ei tea, miks sellest ei piisa. ja ka teie märkus, Catherine, piletite edasimüügi kohta. tarbijatel on see tõesti suur probleem. oleme kaks korda juba kirjutanud Euroopa Komisjonile ja CBC võrgustikule, mis äh, on tarbijaametite võrgustik. Nemad on hakanud sellega tegelema kuid nad ei ole veel jõudnud selleni, et ühiselt tegutseda selliste tavade vastu või teatud ettevõtete suhtes midagi ette võtta, nii et tegelikult on põhjust küll teatud piiranguid kehtestada, keelustada teatud tavad. kui on organiseeritud piletite müük öö, äh, üle ka, omahinnast kallimalt, see tuleks keelata. me siiamaani veel kaalume, kuidas seda täpselt teha ja teeme ka muudatus muudatuste kohta ettepanekuid selles osas? ja võin ikka vastata, küsib kõneleja, jah. härra Daltonile vastuseks. et vaadake teksti ennast, mis on kirjas äh, laialt levinud rikkumiste kohta. tekstis eneses õigusaktis ei ole ühtegi viidet laialt levinud rikkumistele, see on väga-väga ähmane seal see oli minu esimene märkus. nüüd õigus, taganemisõigus, mulle tundub, et äh, komisjon on, on soovinud sellest vabaneda, aga see ei ole tõsi. taganemisõigus jätkuvalt äh, eksisteerib. ainus asi on see, et mõningatel juhtudel tuleb muutusi. ja siin ma ei saa aru, milles probleem seisneb meil on andmed olemas. Belgias on aastal kaks tuhat seitse teostatud uuring. Äh, sajast tarbijast viis tunnistavad, et nad ei ole kunagi kavatsenud osta, kui nad tellivad äh, internetis. viis kümnest on seda tunnistanud. ja kaup meestelt on ka palju kaebusi, mööblid saadetakse tagasi näiteks sellepärast, et korraldatakse aiapidu ja järgmisel päeval saadetakse tagasi. või luksusrõivad samuti, minnakse peole, siis saadetakse tagasi. Belgias televiisoreid saadetakse tagasi, sest neid lihtsalt ei kasutata enam pärast lüüasaamist ja nii edasi kas te arvate, et see on nüüd aus käitumine? kui inimene ostab toote, kasutab seda ja siis saadab tagasi. minu jaoks see on pettus ja see on ainus asi, mida ma tahan öelda, proua Gebhard, see on pettus minu jaoks. kui teie olete tarbija, kasutate toodet ja siis saadate tagasi. tuleb olla aus selle koha pealt see on ainus, mis ma tahtsin öelda ja ma ei mõista, et ka tarbijakaitseorganisatsioonid ei ole meiega selles osas nõus, see lihtsalt ei ole aus käitumine tarbijate poolt. ja taganemisõiguse kohta, miks, mis oli see põhjus selle kasutuselevõtuks? loogika oli, et tavaliselt äh, müügitehing toimub siis, kui on kokkulepe hinna ja toote osas e-kaubanduses juba omal ajal oli ka juba kaugmüügisätted, näiteks läbi kataloogide, siis ei olnud võimalik toodet näha. ja ainus põhjus, miks äh, taganemisõigus kehtestati, oli see, et tarbija sai kontrollida, mis toode päriselt on. sest tavaolukorras, kui meil on äh, füüsiline pood, siis saab tarbija ise koha peal seda vaadata nii et äh, vastasel korral ei, taganemisõiguse puhul siis, kui sellest loobutaks, siis ei arvestataks lihtsalt selle ratio legisega. väidetakse, et pole andmeid, on andmeid. ja oleme ka oma liikmesorganisatsioonidega konsulteerinud, mis on, mis on esinduslikud organisatsioonid ja ka komisjon äh, esindavate organisatsioonidega peab aru kõikjal Euroopas ja andmed, mida nad siis saadavad ja saavad, ja kaebused, mida nad siis äh, võivad tõsiseltvõetavalt esitada. nüüd Amazoni kohta käib küsimus, äh, et hävitatakse tooteid. VKE-d ei hävita tooteid, kuid fakt on see ja tuleb ka jälle olla aus, kas kunagi olete ostnud äh, rikutud pakendiga kaupa ka supermarketis ilmselt üritate võtta mõne teise kauba ainult siis, kui pakend on kahjustatud, siis äh, saab äh, kaupmees kahju. ja kaupade tagasisaatmisel muide paljud suured ettevõtted e-kaubanduses on juba suured probleemid, kuna paljud tooted saadetakse tagasi see on tohutu mak-, maksumus, läheb maksma aega ja raha ja kõike seda tuleb arvesse võtta ja ma ei saa ka aru, mikspärast seda argumenti kasutatakse, öeldakse, et kui tahame mm, taganemisõigust äh, paremaks muuta, et see oleks kahjulik e-kaubandusele. miks e-kaubandus üldse on parem? kui muu kaubandus. me toetame e-kaubandust just sellepärast, et see on täiendavaks eeliseks VKE-dele, kuid see ei ole parem kui füüsiline kauplus. ei ole mingit põhjust, miks nende kahe muutusega seadusandluses e-kaubandus muutuks vähem populaarseks sest äh, taaskord me räägime taganemise õiguse kuritarvitamisest. ja viimane küsimus selle kohta, ma nüüd täpselt ei mäleta, kes esitas selle. see puudutas lävemüüki, kuidas probleemid lahendada. ausalt öeldes ma ei tea, mis need probleemid on üldse. minu arvates on nad olemas ainult Tšehhi Vabariigis ja võib-olla siingi kasutaksin argumenti, et meil on lihtsalt puudu andmetest äh, selleks, et me võiksime üldse öelda, et probleem on. Thank you and then before uh, giving the floor back to the raporteur, I would like to give. ja enne kui ma annan sõna tagasi raportöörile, tahaksin anda sõna ka Euroopa Komisjonile, meil on siin kaks esindajat, proua Rodriguez Galino ja härra Blonditis. otsustage palun siis, et kumb tahab enne sõna? Thank you very much, uh, madam. suur aitäh, lugupeetud esimees, kui te pahaks ei pane, siis võtame me mõlemad sõna ja räägime erinevatest küsimustest, mida siin mainiti. kõigepealt mina tahaksin tänada teid selle kuulamise korraldamise eest ja raportöör äh, ka võttes arvesse vägagi ambitsioonikat ajakava ja tähtaegu ja tahaksin tänada raportööri, ka erinevaid äh, variraportööre ja teisi, kes sõna võtsid. ma ei suuda kõikidele küsimustele vastata, mida täna mainiti ja ma ei usu, et see on ka selle äh, kuulamise eesmärk, ma arvan, et komisjonile avaneb veel võimalus neid küsimusi teiega arutada. aga tahaksin lühidalt meelde tuletada, mis on selle Omnibussi ettepaneku ette, mm, eesmärgid ja mis äh, on ka tarbija uue kokkuleppe äh, eesmärk. Äh, parem jõustamine tarbija õiguse küsimuses, sanktsioonid käivad siia alla, hüvitised, õiguskaitsevahendid, samuti tahame kaasajastada tarbijakaitseseadust selleks, et äh, olla digituru väljakutsete kõrgusel, eriti mis puudutab platvormide läbipaistvust, täna ka arutasime siin seda. liigne koormus, see puudutab ettevõtteid ning äh, taganemisõigus tulandub, ei ole väga populaarne. tulen selle juurde hiljem tagasi ja siis jällegi samuti mõningad olemasolevad reeglid, mis tundub, on keerukad praegusel kujul. topeltkvaliteedi puhul on vaja selgitust ning lävemüügi puhul ka. aga hästi lühidalt tahaksin veel peatuda ühel küsimusel, mida peaaegu kõik mainisid, ehk siis taganemisõigus. tahaksin selgitada seda, milline on komisjoni positsioon me tahame eh, luua õige tasakaalu kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtete konkurentsivõime vahel. eriti peame silmas siis VKE-sid, mis müüvad oma kaupu internetis. me toetame täielikult taganemisõigust, aga me arvame samuti, et Euroopa Liidu õigus praegusel kujul võib liigselt koormata kauplejaid. praegune seadusandlus on liiga keerukas ja sellega võivad kaasneda mittevajalikud vaidlused kaupleja peab tagasi võtma kaubad ja siis käsitlema neid äh, kasutatud kaupadena. Nende väärtus väheneb, teised juba selgitasid seda enne mind, see võib endaga kaasa tuua väga keerukad protsessid ja väga keerukas on jõuda mingi kokkuleppeni siin. meie teeme ettepaneku äh, lihtsustada eeskirju ja teha need ettearvatavamaks äh, taganemisõiguse osas, tarbijad ei saada enam tagasi kasutatud kaupu. Äh, seda juhul siis, kui on tar-, kaupu kasutatud rohkem, kui lihtsalt kontrollida seda, kas kaup toimib. vastasel juhul äh, läheb neil kogu makstud maha, raha kaduma see peaks vältima ka väärtuse vähenemist tekkivat kahju. andmete küsimuse juurde ma ei tahaks äh, enam tagasi tulla, mis meil on äh, selle küsimuse kohta, aga tahaksin välja tuua, et äh, meie meelest taganemisõiguse kohta tehtud ettepanek peaks mõjutama ainult väikest osa tarbijatest ehk neid, kes ei ole hoolikad kaupade kohtlemisel see ei mõjuta suuremat osa tarbijatest, kes kasutavad äh, taganemise õigust äh, ja teevad seda vastavalt sellele, mis on ette nähtud, ehk siis kontrollivad, äh, kas kaup vastab nõuetele nii, nagu füüsilises poes nad seda teeksid. siin öeldi, et need reeglid võivad kauplejatele lasta oma olukorda kuritarvitada kui kaupleja tahab äh, kuritarvitada oma olukorda, tarbijat petta, siis näiteks äh, ta ei tagasta raha vastavalt äh, ka praegustele eeskirjadele. selline käitumine on miski, mille vastu peaksime võitlema parema reeglite kehtestamisega ja see on ka osaks meie uuest ettepanekust. meie meelest ausad kauplejad ja suur osa kauplejatest on ausad peavad reeglitest kinni ning annavad endast parima selleks, et äh, tarbijate soovidele vastu tulla ka selleks, et nende maine ei kahjustuks. see on väga oluline veebikaubanduses, sellepärast et negatiivne äh, arvamus ühe kaupleja kohta võib väga ka halvasti mõjutada selle kaupleja tegevust. lugupeetud esimees, endiselt hästi lühidalt, äh, siin räägiti ka trahvidest nii selle kohta, kuidas neid arvutatakse, kui me võtsime käibe, me võtsime selle üle teistest instrumentidest Euroopa Liidu seadusandlusest, muuhulgas äh, üldisest andmekaitsemäärusest. mõlemad tegelikult, nii äh, viisi kui äh, taseme käib, käibe, käibe asi, mille põhjal see välja arvutatakse. osad liikmesriikidest tegelikult omavad isegi kõrgemaid tasemeid kui neli protsenti, mis meie välja pakume. samuti tuleb vaadata, mis mõju see ettevõtetele avaldab. tahaksin siinkohal selgitada, et tegemist on maksimumettepanekuga ning see kehtiks ainult äh, tõsistele rikkumistele need, mis me nende all silmas peame. sellised, tegemist on selliste rikkumistega, mis puhul äh, Euroopa Liidu tarbijakaitse koostöövõrgustik äh, peaks sekkuma. kogemused näitavad, et sellised äh, juhtumid puudutavad ainult suuri ettevõtteid, mitte väikseid ettevõtteid. topeltkvaliteet, mida siin samuti mainiti. kas te saaksite kokku võtta, sellepärast et me oleme juba üle aja läinud, raportöör tahab sõna ja meil on ka muid küsimusi arutada ma ei saa kõikidele küsimustele vastata, võib-olla võtan kokku topeltkvaliteediga. topeltkvaliteet, tahaksin siin lihtsalt mainida seda, et me ei taha keelustada tooteid, mis vastavad erinevatele kirjeldustele. meie ettepanek puudutab selliseid tooteid, äh, mis on identsed, kuid oluliste erinevustega ning me loodame, et see metoodika, mis me viime sisse ühisteaduskeskuse äh, poolt, mida on ka testitud, võimaldab siis liikmesriikidel välja selgitada, mis tooted on identsed ja mis on erinevused. aga me mõistame täielikult, et on tooteid, mille kirjeldused on erinevad seda vastavalt eh, siis tarbijate ta-, ehm, harjumustele, toorainele, mis on vastavalt liikmesriigis kättesaadav, vastavalt liikmesriigi seadusandlusele, aga seda saab ikkagi eh, sama nimega müüa, kuid seda peab iga juhtumi põhjal eh, põhjendama liikmesriigi poolt, miks tahetakse seda ühtset nime. lävemüük ja muud küsimused, mida tahtsin käsitleda, ka läbipaistvus, õiguskaitsevahendid loodetavasti avaneb meil võimalus veel nende küsimuste juurde tulla ja ka muude küsimuste juurde hilisemates aruteludes. suur aitäh! suur aitäh teile ja muidugi alati on meil võimalik seda veel arutada. nüüd tahaksin anda sõna meie raportöörile, palun. suur aitäh, ma üritan teha lühidalt. tahaksin peatuda kolmel valdkonnal, aga kõigepealt härra Hendriks, ma tahaksin Äh, teid õnnitleda, sest tundub, et te olete minu ja proua Keppardi kokku viinud ja kui te teaksite natuke rohkem meie taustast, siis see on tõeline saavutus. ma ei saa nõustuda üldse sellega, mis te ütlesite. meie oleme tarbijate komisjon, meie ei usu, et tarbijad petavad, nagu teie väitsite võib-olla on kuritarvitusi, me tunnistame seda ja me eh, ka põhjenduspunktides mainime seda, aga kui te võtate ära õiguse taganeda, siis eh, eh, te muudate ebaausate kauplejate poole õiguse tarbijaid kuritarvitada, sellepärast et sellisel juhul isegi kui on tegelik probleem, ei saa tagasimakset sooritada, siis tarbijad ei saa enam midagi ette võtta, see ongi kõik te näete, et selles osas oleme me ühtselt siin teie ettepaneku vastu. seda esiteks ja teiseks, kui vaadata nüüd, kuhu see pikas perspektiivis välja läheb. teeme siin vahet äh, äh, seaduste vahel ning äh, ettevõtete tavade vahel, vastasel juhul muutume me kõik Ryanairi järgivateks Need ettevõtted, mis suudavad, pakuvad madalamat äh, tasu, aga äh, nad võivad jätta tarbijad ilma enda õigustest. samas äh, teised jällegi, kes arvestavad tarbijate õigustega, nõuavad kõrgemat hinda. seega te jätate lihtsalt tarbijatele võimaluse ähm, ka madalama hinnaga tooteid osta, kuid mitte mingeid õigusi saada, kuid siis kõrgema hinnaga äh, Äh, tooteid osta ja olla kaitstud, see tähendab seda, et kogu turg vastab Ryanairi reeglitele. isegi kui praegu on väike kuritarvitus, ma usun siiski, et äh, nendel turgudel, kus e-kaubandust on vähe, tuleb tagada ikkagi, et tarbijad saaksid äh, usaldada kauplejat ning tagada neile, et nad saavad ka raha tagasi, kui vaja. veel paar märkust geoblokeering, kui on mõeldud üks kaup Sloveenia turule, sest siin on glükoos ja see on Belgia turule, sellepärast et siin on äh, midagi muud sees, siis see põhimõtteliselt tähendab seda, et me killustame äh, ühist turgu ja see on just vastupidine sellele, mida me üritame teha ja ranking ja ma arvan, et see arutelu saab olema põnev, ootan äh, põnevusega arutelusid siin. tahaksin vastata sellele, mis siin öeldi. siin räägiti offline kaubamajadest kui te lähete Delhaize'i Brüsselis, siis hind on erinev äh, Delhaisist maapiirkonnas, ehk siis hinnad on erinevad erinevatel põhjustel sama kauba eest. samamoodi tarbija võib leida, äh, osta ühe toote odavama hinnaga, sellepärast et on kaks toodet juba ostnud, selle kolmas toode on siis odavam, nii et öö, äh, täpselt sellised asjad juhtuvad ka öö, internetis võib-olla meil on ka siin lahkarvamusi ja ootan arutelu, kui tahtsin selle punkti tõstatada. ning üldiselt veel, minu raport tuleb järgmise nädala välja, loodetavasti õnnestub teil sellega ka tutvuda ja järgnevate kuude jooksul siis olen valmis ka teie arvamust kuulama. Lecture for everybody during the summer suur tänu ka selle eest, et pakute meile palju lugemisvara suvepuhkuseks ja sellega ma sooviksin tänada meie külalisi selle eest, et nad andsid meile ülevaate erinevatel teemadel. soovin tänada ka raportööri, variraportööri ja sellega võime siis selle päevakorrapunkti arutelu lõpetada ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see puudutab siis kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamist ja teema on tooteid käsitlevate liidu ütlustamisõigusaktide järgimise täitmise tagamise eeskirjad ja kord ja Nicolas Tanti on siin meil raportööriks, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh kõikidele teile. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ning äh, ka kõiki äh, fraktsioone ning äh, parlamendisaadikud, sellepärast et me oleme tõesti väga põhjaliku töö ära teinud ning ma loodan, et oleme jõudnud ka lõpptulemuseni, millega saate nõustuda, see on päris pikk, üle kuuekümne artikli on siin ja mina tahaksin teiega koos täna õhtul siis läbi vaadata kõige olulisemad osad selle, mis meie jaoks on siin eriti oluline ja millega on ka mõningaid probleeme olnud ja kus on vaja veel pikemalt tööd teha selleks, et jõuda ühise seisukohani. eile toimus viimane variraportööride koosolek. keskendusime veel viimasele kolmele võtmetähtsusega küsimusele siit määrusest artikkel kaks, reguleerimisala neljas artikkel vastutav isik äh, ning lõpetuseks liikmesriikide asutustele ette nähtud õigused. kui lubate, siis võtan mõned neist artiklitest läbi. mis puudutab reguleerimisala, siis algusest peale oleme me leidnud, et on ohtlik, et reguleerimisala liigselt laiendatakse. me teame, et see määrus peab katma kõiki harmoneeritud äh, tooteid ning äh, siin on mõningate muudatusettepanekute tahetud seda laiendada ka mitteharmoneeritud toodetele. ja meie leiame, et see on võib-olla liiale minev. kaks tuhat kolmteist äh, määrus on veel arutelus nõukogul, me endiselt ootame, et nõukogu saaks edasi liikuda sellega ja oma seisukoha välja äh, ütelda. me rääkisime asjakava vastasest tunnustamisest või hakkame rääkima vastastikuse tunnustamise määrusest. me ei taha, et siin tekiks äh, dubleerimine ning äh, et tekiks raskusi seda liiki õigusloome harmoneerimisega. küll aga oleme me osaliselt laiendanud selle määruse sätteid ja eriti kõike seda, mis puudutab artiklit kakskümmend kuus kuni kolmkümmend tolli küsimused. see puudutab siis harmoneeritud ja harmoneerimata tooteid. siin on vaja põhjalikumat kontrolli, eriti nende toodete puhul, mis tulevad meie siseturule läbi tolli artikkel neli, jällegi väga oluline küsimus siin. siin viidatakse vastutavale isikule, nagu ka esimeses komisjoni ettepanekus. kas seda me oleme muutnud? keelelistel põhjustel, kuid samuti me tahtsime välja tuua ikkagi selle, millised vastutused on siis sellel isikul. tema peab eh, siis teatud eh, vastutuse endale võtma, mis praegu on erinevatel ehm, eh, kaup-, mm, kaubitsejatel, eriti veebipõhise kaubanduse puhul. samuti oleme vaadelnud neid kaupu, mille puhul ei ole ametlikku importijat või siis neid tooteid, äh, mis on Euroopas toodetud. aga kus vastutus on siis tootjal? tahaksin siinkohal selgitada, et enamusel juhtudel ei ju muutu mitte midagi sellepärast, et importijad või tootjad on siis selleks vastutavaks isikuks, aga veebitoodete puhul äh, siin mõned asjad muutuvad ning samuti terve rea toodete puhul, mis tulevad meie turule ja kus ei ole sellist vastutavat isikut. seda selleks, et tagada, et meie turul oleksid turvalised tooted ning et oleks Euroopas oleks meil proaktiivne vastutav isik, kelle poole pöörduda ja nii, et Turujärelevalveametid äh, saaksid millegi põhjal hinnata olukorda, kui neil on tekkinud äh, kahtlusi äh, toodete vastavuse osas. ülejäänud kaks olulist artiklit, seitse ja kaheksa, partnerlused ning era- ja avaliku sektori ähm, vastikuse mõistmise memorandumid siin me, me tahtsime ad hoc äh, seadusandluse äh, kattumist vältida. Äh, erasektori puhul tahtsime vältida ka igasuguseid huvide konflikte, kuid samuti kinnitada, et on vaja tagada toimiv koostöö turujärelevalveasutuse ning erasektori vahel. ja samuti tahame tagada, et see koostöö oleks erapooletu. seega siis on oluline, et kogu info jõuaks Turuseire Ametiteni, nii et koostöö äh, ettevõtete, äh, turuseireametite ning komisjoni vahel saaks toimida. neljateistkümnes artikkel, veel üks oluline küsimus. ma tahaksin ütelda, et tõenäoliselt oleme jõudnud päris hea kompromissini. Äh, me oleme veendunud selles, et turujärelevalveametitel peab olema piisav pädevus selleks, et nad saaksid tõhusat seiret äh, läbi viia. ning äh, muidugi mõista, peavad neil olema ka piisavad kontaktid kõikide vajalike äh, liikmesriigi asutustega. oma variraportööride koosolekul lõige kolm, Taane, ahaa, siin ka mainiti erilis-, erinevaid konfliktilahendusvõimalusi ainult läbi siis justi-, ehm, kohtuorganite me oleme vaadanud ka seda, milliseid muid lahendusi võib leida, eriti just veebikaubanduse ehm, puhul ning lõpetuseks kolmkümmend üks kuni kolmkümmend kolm artiklit Euroopa Turujärelevalveametite võrgustik. tegemist on olulise sammuga edasi ja see peaks võimaldama ka paremat, tugevamat koostööd Turujärelevalveametite vahel. Euroopas on neid ligi viissada erinevat kahekümne kaheksas liikmesriigis. seega me näeme, et tegemist on väga suure hulgaga aga see võrgustik oleks esimeseks äh, sammuks Euroopa ülese turujärelevalvesüsteemi loomiseks. ma tahaksin lõpetuseks ütelda, et minu meelest on tegemist äärmiselt olulise ettepanekuga, sellepärast et seeläbi tagame, et kõik tooted, mis e-, Euroopa turule tulevad, vastavad ka neile standarditele, mis me oleme kehtestanud. tegemist oleks olulise märguandega ka äh, võltsijatele ning aitaks võidelda äh, selle vastu, et mitte ainult äh, mittevastavad tooted, vaid ka võltsitud kaubad ei tuleks Euroopa Liidu turule. ma arvan, et äh, siduvamad nõuded on vajalikud võrreldes sellega, mis meil praegu on ja mis juba kehtivad mõnda aega ning samuti on meil vaja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paketti, sellepärast et meil on ilmselgelt vaja Euroopa äh, ülest äh, tõhusat turu järelevalves samuti on meil vaja vastutavaid isikuid, äh, see oleks lahenduseks siis, mis aitaks mis aitaks leida lahendust kõikidele neile toodetele, mis tulevad kolmandatest riikidest ja millel ei ole äh, piisavat kontrolli. Äh, see võimaldaks siis pidevalt, äh, piisavat kontrolli kehtestada kõikidele toodetele. ma tahaksin veel kord tänada kõiki variraportööre ning kogu meeskonda. väga pingeline oli see töö kuid äh, oleme jõudnud ka äh, keerukates punktides kompromissideni ja loodetavasti suudame jõuda ka üldise kokkuleppeni ja ehk siis septembris esimesel mm, istungil saame ka selle teksti heaks kiita. loodame, et Austria eesistuja suudab samuti panustada omalt poolt ning aidata siis jõuda nõukogus äh, kokkuleppele enne selle ametiaja lõppu ning et me saame äh, pakkuda järelevalvesüsteemi Euroopale, mis äh, pakuks suuremat äh, kindlust nii kodanikele, tarbijatele kui ettevõtetele. suur tänu ja nüüd annaksin sõna variraportoridele ja paluksin, et te teeksite nii lühidalt kui võimalik, sest me peame arvestama ka kellega. kõigepealt äh, kolleeg Karas, palun, Rahvapartei. proua esimees, härra raportöör, lugupeetud kolleegid, mina ei arvanud, et meil see veel õnnestub enne suvepuhkust. et me saame töödega nii kaugele jõuda, et me kolmandal septembril juba hääletada. nii et suur tänu raportöörile tehtud töö eest. Te rääkisite juba kõige olulisematest teemadest ja rääkisite ka sellest kurikuulsast artiklist neli ma arvan, et äh, me leidsime sellise äh, sõnastuse, mis mm, paljude huvi poolt äh, huvidele vastu tuleb ka, mis puudutab online kauplejaid, siis selles osas me leidsime ka hea lahenduse artikli neli osas ja ma arvan, et ka komisjon võiks meie praeguse ettepanekuga leppida. sest me oma, oleme teinud mõningaid järeleandmisi võrreldes esialgse seisuga ja nüüd nii nagu komisjoni ettepanekus on siin mainitud ähm, kontaktisiku kohustus ja oleme sellega taganud kolm punkti, nimelt turujärelevalveasutustel on olemas ähm, kontaktisik liidu turul ja see kontaktisik, kui tegu ei ole lihtsalt mingi volitatud esindajaga, siis äh, tal on rohkem ülesandeid kui lihtsalt äh, info edastamine, ta peab ka proaktiivselt meetmeid võtma ja kolmandaks, et tagatisega, toote tagatisega ei ole enam äh, probleeme. ja ma arvan, et äh, sellega me oleme ka internetipõhistele äh, kauplejatele väga suurel määral vastu tulnud. ja samuti räägiti ka artiklist neliteist, ähm, pädevused ja volitused. Ähm. oluline on see turul järelevalveasutuse, asutused, asutuste pädevusi on ka piiratud ja nüüd kohaldamisala. mina oleksin soovinud, kui me määrust oleksime osa, osaliselt kohaldanud ka ähm, mitteühtlustatud äh, toodetele, aga siin on nüüd äh, turujärelevalveasutustel suurem roll ma ei ole päris veendunud, kas äh, kõikides liikmesriikides on võimalik äh, piisavaid äh, meetmeid võtta. nii et ähm, oleks hõlmatud ka mitteühtlustatud tooted. ja meie, meil kõigil on nüüd üks eesmärk, nimelt kolmandal septembril hääletada ja et Austria eesistuja saaks äh, ka meiega koostöös selle teemaga lõpule jõuda. nii et see on väga hea ettepanek ja see on väärt äh, laia toetust ja see on ka väga heaks lähtepunktiks äh, kolmepoolsetele kõnelustele, aitäh. suur tänu ja ECR-i esindaja suur tänu, ECR toetab äh, Turujärve asutuse korra kaasajastamist Euroopas, ma arvan, et see on üks ühtlustamisteemasid ähm, ähm, nii nagu ka mootorsõiduki ähm, tüübikinnituse ütlustamine on, on see üks nendest teemadest, millega ka ECR tegeleb aga me leiame, et me paneme turujärelevalveasutused äh, keerulisse olukorda ja me oleme juba täpsustanud oma seisukohta, aga siia alla käivad siis ka kontaktisikuga seotud äh, nimetused, nimetamist näiteks, kui tegu on Euroopa Liidu või mitte Euroopa Liidu ettevõttega. see, see tekitab probleeme turujärelevalveasutusele ja samuti, mis puudutab vaidluste lahendamist, siis ka seda äh, on ähm, muudetud ähm, vaid mõni kuu peale seda, kui me selles osas juba kokku leppisime täiskogul. ja samuti ähm, siin on ähm, ka õiguslikus plaanis probleeme, sellepärast et tuleb erinevaid sätteid äh, kontrollida ka olemasolevate sätetega ja me kardame, et see tegelikult tekitab õigusliku, õiguslikku ebakindlust just äh, sektoripõhise äh, põhiste sätete äh, rakendamisel ja nüüd, mis puudutab ähm, märgistamist, siis äh, me teame, et väga paljudes äh, liikmesriikides seda juba kasutatakse, me tegime selle ettepaneku ka variraportorite kohtumisel ja et selle märgistamisega siiski arvestatakse, näiteks tootetüübi kindlaksmääramisel ja loodame, et meie ettepanekuga ikka arvestatakse suur tänu ja nüüd kolleeg Slimo Šalde nimel suur tänu, proua esimees, väga lühidalt ka meie toetame neid kompromisse, milleni jõutud on. on mõningaid äh, detaile, mida me ei toeta, aga tänu härra Tanti suurepärasele tööle ja, ja tänu ka kaasraportorite suurepärasele tööle, siis ma arvan, et me oleme jõudnud äh, punktini, kus me äh, võime väga kiiresti ka selle teema arutelu lõpetada nüüd kohaldamisala, me toetame seda mõtet, et kohaldamisala laiendada abstraktses mõttes nii-öelda. me teame, et nõukogus on probleeme olnud selle eelneva teemaga ja me teame, et nõukogul on probleeme selle punktiga. nii et kuna praktiliselt kõik toetavad seda teemat, siis on oluline, et see läbi läheks ja ainus viis, et see läbi läheks, ongi äh, komisjoni ettepaneku kohaldamisala äh, vähendada. ja kui on mingi kompromissettepanek, mis kohaldamisele natukene laiendaks, siis me seda toetaksime, aga meie ainus hirm seisneb selles, et me ei jõua selle teemaga lõpuni enne ametiperioodi lõppu. aga muus osas me toetame neid kompromissettepanekuid ja veel kord äh, suur tänu härra Tantile tema suurepärase töö eest ja ka kaasraportööridele, aitäh! suur tänu ja kuue nimel äh, Tõnis De Jong, kas te soovite sõna? mitte te-, väga, sellepärast et ma ei ole väga äh, palju tegelenud selle teemaga, lihtsalt et kuna me liikmesriikidele aina rohkem kohustusi seame, siis see, mida ma kuulsin härra Tantilt, siis on suhteliselt sarnane ka meie seisukohad, aga rohkem mul ei olegi öelda, sellepärast et ma ei ole selle teemaga väga süvitsi tege-, tegelenud. ja EFTD esindanud. suur tänu, eh, proua esimees, mina sooviksin tänada härra raportööri tema kompromissivalmiduse eest isegi kui me kõikides punktides ei suutnud ähm, täieliku üksmeeleni jõuda, siis äh, sellegipoolest meenutaksin teile, et me ju kõik soovime, et äh, et need tooted, mis jõuavad meie siseturule, oleksid äh, turvalised ja seda mitte ainult tarbijate jaoks, vaid ähm, ka toodete turvalisus on oluline ka konkurentsivõime jaoks, ettevõtete konkurentsivõime jaoks on see ka väga tähtis et tugev järelevalve, kontroll on ka tähtis ja ka online-toodetele on see oluline. ja seetõttu ka kontroll on äh, väga tähtis, sellepärast et kui mingil põhjusel kontrolli ei kohaldata, siis sellisel juhul on meie töö olnud asjatu. kontrollid peavad olema ühesugused igal pool liikmesriikides, nii selle arvukuse kui ka äh, kvaliteedi osas ja nüüd karistustest, need peavad olema proportsionaalsed. ja äh, tagantjärele neil on ka oma funktsioon, aga ka ennetaval peab neil olema selline heidutav äh, mõju. meil on äh, väga hea meel selle üle, et nüüd on loomisel ka keskne andmebaas vigaste toodete kohta see on äärmiselt oluline just selleks, et me saaksime kontrollida, mis meie siseturul toimub. ja et me saaksime tarbijaid vastavalt kaitsta. me sooviksime, et äh, tulevikus tegeleksime veel kord ka kohaldamisala küsimusega. ka meie sooviksime, et kohaldamisala oleks laiem. sellepärast, et äh, tarbijad ei tee vahet äh, ühtlustatud ja mitteühtlustatud toodete vahel. meie soovime lihtsalt turvalist toodet, punkt meil on ühtne turg ja, ja selliseks see peab ka kujunema nii kiiresti kui võimalik. aitäh ja nüüd kolleeg Tanti, palun. aitäh. tegelikult mul ei olegi midagi rohkem öelda, kui ainult tänada kolleege, tänada kolleege nendepoolse panuse eest Eh, tänada teid selle panuse eest, mida te osutasite ettevalmistustöödes ja ka nüüd. me teame, et selliste raportite puhul peab igaüks järeleandmisi tegema. aga lõppude lõpuks on oluline ikkagi see, et me jõuaksime sellise määruseni, mis ühtlustatud eh, tooteid, mis te-, moodustavad ikkagi seitsekümmend protsenti toodetest, mis on siseturul. see ei ole mingisugune marginaalne fenomen, et seitsekümmend protsenti toodetest on kaetud ka selle määruse ettepaneku kohaldamisel, aga et vahetevahel on parim hea vaenlane, me peame ikkagi realistideks jääma, üritama pürgida selle poole, mida on ka reaalne saavutada. oluline on see, et meie eeskirjad oleksid toimivad, tõhusad ja et meie ettevõtjad, tarbijad oleksid kaitstud. ning äh, see, kes toodab Euroopas, peab äh, omama võrdseid võimalusi nendega, kes toodavad Euroopa Liidust väljaspool, nii et siin on veel mõningaid küsimusi, mida me peame lihvima ja arutama. me teame, et igal ühel, igaüks meist on teinud järeleandmisi, aga tänu sellele me jõuame ka lahenduseni mis aitab edasi ka meie eh, liitu ja meie tarbijaid. suur tänu ja nüüd ma arvan, et me võime selle päevakorrapunkti arutelu lõpetada ja läheme järgmise teema juurde. ja jällegi kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamine ja see raport puudutab teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikust tunnustamist ja härra Stefanek on meie raportööriks, palun. suur tänu, proua esimees. see on, teema on teine osa kaupade paketist ja samuti vastastikune tunnustamine on äärmiselt oluline meie kaupade turu jaoks. me oleme saanud üle kahesaja kuuekümne eh, muudatusettepaneku ning olen teinud kakskümmend üheksa kompromissettepanekut, eh, mida me rääkisime läbi siis eh, ka tehnilistel kohtumistel kaasraportööritega ja mul on väga hea meel, et meie kaasraportööritega jõudsime ühise tekstini väga oluliste artiklite osas, artiklite neli ja viis osas, see on nüüd artikkel neli, vastasuguse tunnustamise deklaratsioon, see käsitleb seda, kuidas ähm, ettevõtjad saavad äh, tõendada, et nende tooted vastavad teise liikmesriigis äh, te,, teise liikmesriigi nõuetele. ja mm, siin on siis ka vabatahtliku vastastikuse tunnustamise memorandumiga, deklaratsiooniga tegu, mis vähendab ka ähm, halduskoormust ja nüüd äh, viis äh, kaupade hindamine. et äh, turule juurdepääs tuleb ke keelustada ainult sellisel juhul, kui on avalik äh,, avalikud huvid äh, ohus ja õigustatud ähm, põhjustel siin on ette nähtud ka õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus praegune, praegust solviti mehhanismi saab siinkohal kasutada vaidluste puhul. ja selle ettepaneku eesmärgiks on tugevdada ka Euroopa Liidu taset ja komisjonile pannakse kohustus äh, tagada arvamused äh, juhtumite puhul, mis jõuavad solviti mehhanismi tähtis on ka koordineerimisrühma loomine, kuhu kuuluvad pädevate asutuste esindajad ja samuti ka liikmesriikide kontaktpunktide esindajad. ja sooviksin tänada kolleege hea koostöö eest. nagu me teame, see hääletus leiab aset meie komisjonis kolmandal septembril ja ma teen kõik, mis minu võimuses, et me jõuaksime õigeaegselt ka kolmepoolsete läbirääkimisteni, olen ka ühendust võtnud juba Austria eesistuja esindajaga. ja ma usun, et äh, see protsess läheb sujuvalt, aitäh. suur tänu. ja Virginia Rosia esindaja. tänan, esinaine, eelkõige tõesti tahan südamest tänada raportööri ja tema meeskonda suurepärase töö eest ja avatuse ja konstruktiivse vaimu eest. lähtusime komisjoni ettepanekust, mis oli üsnagi huvipakkuv ja oli pigem tugevaks aluseks, kuid mõned mured meil siiski olid ja need meil õnnestuski lahendada kõnelustes fraktsioonide vahel, loomulikult kõiki meie soove ei ole arvesse võetud, aga niimoodi ehitataksegi üles kompromisse ja ma arvan, et peamises oleme leidnud igati hea tasakaalu. artiklid neli ja viis näiteks. siin oli meie mureks äh, jääda vastavusse Euroopa kohtupraktikale ja õigusak- ja lepingutele selleks, et äh, turustamine ühes liikmesriigis ei tähenda automaatset ja süstema-, süstemaatilist ligipääsu kogu siseturule, aga et ligipääsu tingimused tuleb, neid tuleb korraldada, lihtsustada, aga et ka liikmesriigid saavad rakendada meetmeid Ehm, mis on äh, legitiimsed vastavalt äh, üldhuvi põhimõttele näiteks. ja selline on see tasakaal, mis me, mille me saavutasime ja ühtlasi vabatahtlikud äh, turvatoomise avaldused, mis ei ole, mis lihtsustavad menetlust, ei muuda küll seda automaatseks, kuid lihtsustavad vastastikust mõistmist ja siis üks vahet tegemine, mis on siis liikmesriikide ametiasutuste vahel ühest küljest, kes äh, võtavad vastu reegleid ja nendest teavitavad ja siis rakendavad neid reegleid igasuguse üksiktaotluste puhul turule toomiseks, nii me tegime asjad jälle selgeks, juhindudes lepingutest ja kohtupraktikast. ja kontaktgrupp on ka raportööri suurepärane ettepanek. see lihtsustab vastastikust tunnustamist, mis on lihtsustatud ja tõhus ja ühtlasi toetab koostööd ja ma arvan, et selle ja niimoodi me need eesmärgid ka saavutame, seepärast tänan tõesti raportööri töö eest. aitäh ja ECR Mart Lahlin uh,. Well, thank you, chairman and. Uh, suur tänu raportöörile ja kolleegidele, aitäh, suur tänu tehtud töö eest, mis me oleme teinud koos ära selle raporti osas, väga konstruktiivne on see olnud meil on olnud erinevad poliitilised nägemused küll, aga oleme põhimõtteliselt nõus ühes asjas et üldine määruse eesmärk vähendada halduskoormust äh, operaatoritele, see tuleb tagada äh, parlamendi poolt, nii et ECR äh, hindab raportööri jõupingutusi, toetame kompromissmuudatusettepanekuid. meil on, me ei taha siin väga detailseid kommentaare teha, aga ECR igal juhul toetab täielikult artiklite neli, viis ja kuus praegust sõnastust, mis on põhilised määruse osad. artiklist kümme rääkides halduskoostöö raportöör juba teab, et ECR ei suhtu väga entusiastlikult kompromiss üheksa suhtes, see on ainus kompromiss, mida me tegelikult ei toeta. kuivõrd äh, siin ei tegelda äh, kontaktpunktide osas äh, sisulist probleemi, kuid tervitame muidu kompromisse ja äh, hääletame kogu teksti poolt, aitäh. Thank you and then. aitäh. Alde nimel Martin Lokkekaart. aitäh. lühidalt minu poolt, sest enamus on ära öeldud kolleegide poolt. mina arvan, et kompromissid on päris head kõik, mis äh, toetavad vastastikust tunnustamist ja tekib ka suurem õiguskindlus ettevõtjatele oleme kõik teinud järeleandmisi kompromissides, nagu ikka. ja seepärast äh, nõukogu suhtes äh, kolmepoolsetel kõnelustel on meil hea positsioon, tänan hea koostöö eest. ma arvan, et äh, siin ei olnud mingisuguseid komplikatsioone. tahan tänada ka teisi variraportööre. nii et aitäh. Thank you. aitäh Tõnis ei soovi sõna. siis annan sõna tagasi raportöörile härra Stefanets. aitäh veel kord, tänan variraportööre, kolleege. meie ühine eesmärk on lihtsustada, parandada kogu plot-, kogu protsessi, nii et see teema seda ka võimaldab. koostöö oli tõesti väga konstruktiivne. loodetavasti kõik see lõpeb positiivselt. aitäh! hääletus toimub kolmandal septembril pärast suvevaheaega, suur aitäh! kas me nüüd saame minna järgmise raporti juurde? vaatame läbi arvamuse projekti ebaausad kaubandustavad ettevõtete vahelistes eh, suhetes toiduainete tarneahelas, kus meie raportöör on Mark Tarabella, palun. aitäh proua esimees, siin on äh, laiapõhjaline konsensus, ebaausad kaubandustavad on toiduainete tarneahelas olemas, väikeettevõtjad äh, satuvad e ebaausate tavade ohvriks, seevõrd ne-, e-, seepärast, et nende läbirääkimisvõimekus on väiksem võrreldes suurte ettevõtetega, see tuleb sellest, et nende võimalused viia oma toodet tarbijateni on piiratud ja siis nad on majanduslikult sõltuvad oma partneritest, kes ostavad nende tooteid. uurimus, mis teostati aastal kaks tuhat kolmteist tootjate ja ühistute osas, tõi välja need kahjud kümme miljardit eurot kogu Euroopa Liidus ja rohkem igal aastal. kakskümmend liikmesriiki umbes on vastu võtnud õigusaktid selles valdkonnas, mis on küll erinevad nüüd on aga vaja Euroopa tasandil harmoneerida kogu küsimust. juba paar aastat Euroopa Parlament on üles kutsunud komisjoni tegema õigusalast ettepanekut ja nüüd on see ka tehtud. kolleeg Josep oli raportöör aastal kaks tuhat kuusteist selle taot-, soovi osas, seda kordas üle ka majandus- ja sotsiaal- ko-, kom-, nõukomitee ja, ja ma ei hakkaks öö, unustama ka seost põllumajandusega. me oleme si siin, võitlevad sellel teemal erinevad komisjonid, ma olen ka põllumajanduskomisjoni täisliige ja õiguslik alus artiklid kolmkümmend üheksa, nelikümmend ja nelikümmend kolm Euroopa Liidu lepingus on igati kohased, sest põhimõtteliselt tuleb tagada elatustase, mis on õiglane ka põllumajandustöötajatele ning tagada tootlikkus turgude stabiliseerimine, jah, meil on seda vaja, tagada varustuskindlus, aga ühtlasi tagada mõistlikud hinnad tarbijatele. olen ka üsna rahul komisjoni ettepanekuga tervikuna. vaatamata sellele on siiski võimalik ka paremaks muuta mõningaid aspekte, esiteks laiendada rakendusala kolmes valdkonnas. ma tean, et see on mõne, mõnede operaatorite jaoks problemaatiline ja sellepärast on see meie arutelude keskmes. esiteks tuleb rakendusala laiendada põllumajandustoodetele selleks, et tait-, kaitsta kõiki tarbijaid, kaasa arvatud põllumajandustooteid, kes on siis äh, tarnijateks, mis ei ole inim, inimtarbimiseks. näiteks äh, loomasööt samuti tuleks kogu tarneahel arvesse võtta, keelata ebaausad tavad, mis puudutavad kõiki ostjaid ja müüjaid, kõige haavatavamate puhul, kelle läbirääkimispädevus on väga väike, ebaausad kaubandustavad, mis kehtiksid ainult mõnedele operaatoritele, see on küsitav, kui tegemist on ebaausate tavadega, siis peaks olema need keelatud kõigile nii suurtele kui väikestele kui keskmistele ettevõtjatele ja kõik ettevõtted peavad nendest äh, konkurentsireeglitest kinni pidama, äh, käituma ausalt lepingulistes suhetes ja laiendamise suhtes tahame siis öelda, et rakendusala tuleb kõikidele ostjatele laiendada, kes ostavad kaupu siseturul ja kaasa arvatud ettevõtetest, mis tuleb, mis on väljaspool Euroopa Liitu. nii suudame paremini kaitsta kõige haavatavamaid tarnijaid. teine on definitsiooni küsimus, mis on ebaausad kaubandustavad, siia tuleb, siia tuleb kaasata kõik väga erinevad äh, tavad, mis on olemas. siin tuleb rõhutada tasakaalu puudumist erinevate ettevõtete vahel ja kolmandaks, ma arvan, musta nimekirja mõiste, ehk siis tuleb lihtsalt ära keelata ja hall nimekiri, kus on tegemist peatamisega ja mitte keelustamisega kui see on lepingus sõnaselgelt kirjas ostja ja müüja vahel, siis need ebaausad kaubandustavad, see on õige lahend-, lahendus. aga lisaksin, et mustas nimekirjas öö, mitte sõlmida kokkuvõtet, kokkulepet mõne tarnijaga, aga ka hallis nimekirjas tuleks lisada kahjudega müük, välja arvatud siis, kui tegemist on toodetega, mille realiseerimisaeg lõpeb näiteks kaks päeva pärast müügi tähtpäeva, sest see ei, me ei too, me ei taha soodustada toiduainete raiskamist. nii et kuigi tahab poole odavamalt midagi müüa, sest kahe päeva pärast see enam ei, ei kehti, siis hea küll. nüüd kaebused. see kaitseb rohkem tarnijaid. kui saab pöörduda liikmesriigi ametivõimude poole ja see, ja see ametivõimude kohustus on siis kaebus pädevatele ametivõimudele ostjariigis edastada, sest äh, piiriüleselt äh, on meil tegemist äh, siseturu hea toimimisega, asutused peavad oma tööd tegema. mõnikord on raske min-, pöörduda isegi naaberriigi ametivõimude poole ja kokkuvõttes siis ei esitatagi kaebust, ei julgeta pöörduda naaberriigi poole. nii et oma riigi poole tuleb siis kõigepealt pöörduda. ja viies punkt uus artikkel vahenduse kohta vaidluste puhul. hal-, parem on hea kokkulepe kui halb protsess, nii et vahenduskokkulepe, see on alati hea, ma arvan, enne kui me hakkame kohtus vaidlema või läbi ka ekspert, ekspertide ja viimane punkt, ma sooviks, et oleks võrgustik võitlemaks ebaausate kaubandustavadega, ma olen kindel, et koordineerimismehhanism oleks hea, see toetaks paremat koordineerimist kontrolli teostavate asutuste vahel ning samuti tarneahela osaliste vahel. informatsioon peab liikuma tava, tavade kohta, see tundub igati mõistetav. muudatusettepanekute tähtaeg on juba üsna varsti, homme kell kaksteist päeval. aga esitage neid siiski. loodetavasti neid ei tule sadu ajasurve on olnud päris suur, ma tegin ka erandi reegle, mida olen juba viisteist aastat äh, rakendanud, räägin siin oma e- ja kirjutan oma emakeeles, sest õigus rääkida oma keelt on demokraatias äh, fundamentaalne õigus. esitasin selle inglise keeles ainult sellepärast, et me tahame teha kiiresti, see lihtsustab asju ja tahame lõpule jõuda veel selle ametiaja ajal komisjonil oli hea mõte ametiaja lõpus hakata õigusloomega tegelema, aga toetagem siis seda, et kui detsembris või kui septembris õnnestub häälestada seda meie komisjonis, siis novembris-detsembris võib-olla võiksid toimuda juba triloogid Austria eesistumise ajal. Äh, nende jaoks on see teema prioriteetne ja siis on lootust sellega lõpule jõuda, sest äh, põllumajandusele mõeldes, kui me saame aidata kõiki ja eriti kõige nõrgemaid tarneahela osalisi, selleks, et võidelda ebaausate tavadega, siis seda on õige teha, ma arvan, see on äh, igati äh, asjakohane teema ja mul on hea meel, et sain sellega tegeleda. tahan tänada ka oma koordinaatorit ja Nikola ja Tantit ja ma arvan, et äh, see on asi, mida me tahame jõuliselt edasi viia ja kuulan väga-väga suure huviga teie arvamusi, loodetavasti teeme ja nagu ikka, optimaalset koostööd. suur tänu, Mark! variraportöörid, esimesena Olen Lang Rahvapartei. suur tänu, proua esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada meie raportööri Mark Tarabellat selle väga põhjaliku äh, raporti projekti koostamisest, aga ma olen väga kriitilisel seisukohal nimelt, kuidas me saame mõistlikke muudatusettepanekuid ette valmistada, kui raport raportöör alles täna oma raportit tutvustas ja homme kell kaksteist on, tuleb juba muudatusettepanekud esitada. ja peale selle minu jaoks on vastuvõetamatu see, et ääremärkusena, et ainult, et ainult selleks, et selle teemaga kiiresti edasi liikuda, kaldutakse kõrvale dokumentide tõlkimise kohustusest. nüüd siis Äh, härra Tarabella on kõiki olulisi punkte maininud, ma paljudega olen nõus, aga mõningates osades läheb see liiga kaugele, näiteks mis puudutab kohaldamisala, siis te pakute siin välja kolm valdkonda, tooted, et ma olen nõus sellega, et, et siin ei ole, et see puudutaks ka teisi põllumajandustoote põllumajandustooteid ja samuti, mis puudutab äh, kiiresti riknevaid tooteid. nüüd tootjad, ma olen nõus sellega, et mitte ainult VKS-id ei mõjuta ebaausad kaubandustavad, aga minu meelest see lähenemine läheb liiga kaugele, sellepärast et kõige suuri ettevõtjaid me ei pea siin hõlmama, sellepärast et neil on teistsugused mehhanismid olemas selleks, et ennast kaitsta selliste tavade eest ja seetõttu me peaksime sellise kesktee Äh, valima, sellepärast et kui me räägime siin ainult VKE-des, see on minu jaoks liiga vähe, sest, sest mõningad ettevõtjad ei jää selle definitsiooni alla ja seetõttu ma arvan, et me peaksime ka ähm, äh, teist tüüpi ettevõtted siia alla võtma, mid-cap'id. ja ja seda ähm, üldsätet äh, ma siin ei toetaks, aga ma teeksin ka siin kesktee ettepaneku, nimelt komisjon hinda, direktiivi hindamisel hiljemalt kolm aastat, äh, kolme aasta pärast peaks ka vaatama, kas seda loetelu tuleks võib-olla mõningate toodete võrra laiendama ja siis tegema vastava ettepaneku. nüüd veel oluline punkt on see, et äh, riiklikud asutused saaksid ka anonüümsetele äh, kaebustele reageerida, selles osas, et teen omapoolse muudatusettepaneku ja, aga muus osas soovin teid tänada koostöö eest ja soovin teile juba praegu kena suvepuhkust. E um, suur aitäh. suur aitäh, aitäh raportöörile Äh, head valiraportöörid, ECR tervitab seda, et Euroopa Komisjon endiselt on aktiivne ebaausate kaubandustavade vastases võitluses ühisturul. selle tegevuse koordineerimine on äärmiselt tähtis, sellepärast et see on ainus viis, kuidas leida tõhusaid vahendeid, mis Äh, võimaldaksid äh, siis äh, lahendada seda olukorda. ebaausate kaubandustavade ettepanekuga olen ka mina olnud seotud ning sellest tulenevalt olen ka käesoleva ettepaneku vastu suurt huvi tundnud. mis puudutab seda arvamust, siis see on õigesuunaline, et CR tervitab direktiivi reguleerimisala laiendamist ka põllumajandustoodetele, me nõustume raportööriga siin, me arvame, et siin peaks sama kaitse ja samad õigused olema kui näiteks nende puhul, kes toodavad tooteid inimtarbimiseks. toetame artikkel viis lõige ühte samuti ja muudatust, kus öeldakse, et taotlus tuleb esitada vastavale asutusele liikmesriigis kus äh, müüja asub. me toetame ka artiklit kuus ja muudatusettepanekuid, kus räägitakse vahendusest. ka raportöör ja eelkõnelejad mainisid seda, me tunneme samuti head meelt selle üle, et üldiselt muudatusettepanekud toetavad direktiivi eesmärki, äh, milleks on liikmesriikides kehtivate eeskirjade tugevdamine. liikmesriigid aga võivad veelgi kaugemale minna ning äh, omalt poolt kehtestada veel karmimad ja täpsemad reeglid selleks, et ebaausate kaubandustavade vastu võidelda. küll aga on meil mõningaid kommentaare võrgustiku loomise kohta koostöö vallas me oleme skeptilised selles osas, kas see lisatöörühm või institutsioon tegelikult lihtsalt ei too endaga kaasa lisakoormust ainult ja siin on meil mõningane mure. ECR teeb muudatusettepanekuid, samuti me teame, et nende esitamise tähtaeg on varsti käes, aga meie muudatusettepanekud sisaldavad ka seda, et ebaausate kaubandustavade kavas äh, siit tuleb laiendada ka, tuleb laiendada ka kiiresti riknevatele toodetele. see on ka väga oluline. ja oli ka siis, kui ma paar aastat tagasi nende küsimustega tegelesime. me oleme avatud koostööle, oleme paindlikud, loodetavasti saavutame võimalikult hea kompromissteksti. härra Selimovitš Aldest, palun suur aitäh! tahaksin äh, kolleeg Tarabellat tänada kõigepealt. aitäh ka teie panuse eest meie aruteludesse, nagu paljud meie kolleegidest juba ka ütlesid. meie toetame üldiselt äh, seda ettepanekut ning järgnevate nädalate, kuude jooksul peame vaatama, kuidas ja mis tavasid tuleb Euroopa Liidu tasandil reguleerida sellepärast, et liikmesriikide tasandil on need juba reguleeritud. usume, et komisjon on välja tulnud vägagi tasakaalustatud ettepanekuga. Nad äh, on ette näinud toidutarneahelas äh, äh, erinevad meetodid, aga ikkagi väiketootjad on nõrgas olukorras majandussurve tõttu, sellest tulenevalt tehakse ettepanek parandada äh, nõudeid, viimase hetke tühistamine tuleb tühistada kahekümnes liikmesriigis, ettemaksed kolmeteistkümnes riigis ja üle äh, kolmekümne prots-, äh, päevased maksetähtajad kuues liikmesriigis. ma toetan sellist lähenemist, mis viiks selleni, et luuakse võrdsed tingimused toiduainete tarneahelas. see peaks olema meie ambitsiooniks ja me ei tohiks seda ka unustada sellest tulenevalt ei toeta me ilmtingimata mõningaid muudatusettepanekuid. esiteks reguleerimisele laiendamine, ma tervitan seda, et võib-olla võiks erinevat liiki kaubad äh, siia kaasata, aga ma olen tugevalt selle vastu, et äh, kaetaks kogu tarneahel nagu öeldud, sellise ettepaneku ette eh, eesmärgiks on kõige nõrgema lüli kaitsmine ehk siis väiketootjad, eh, tarneahela alguses üksikpõllumehed. kui me nüüd hakkame kõiki toetama, siis mis juhtub? see tähendab seda, et meretase tõuseb, aga kõige nõrgemad on ikka kõige nõrgemad ja kõige tugevamad kõige tugevamad, mitte midagi tegelikult ei muutu. miks siis Nestle näiteks toodetakse? nemad on ikka tugevamad ja neil on suurem äh, mõju läbirääkimistes kui üksik äh, põllumehel. kui me tahame võrdseid tingimusi luua, siis me peaksime toetama ikkagi neid, kes on kõige nõrgemas positsioonis, mitte neid, kes on juba praegu tipus. teiseks, komisjon tegi ettepaneku keelustada kõige kahjustavamad tavad ja mis on kõige levinum Euroopa Liidus, jah, toetan seda, aga põhimõtteliselt on keelustatud UTCP-del eh, ehk siis ebaausad kaubandustavad aga mõningates riikides eh, need ei olegi, UCPD-d ei ole keelustatud. Eh, miks me siis peaksime nii eh, nüüd Euroopa-üleselt tegema? me leiame, et Euroopa Liit peaks reguleerima seal, kus tal on lisaväärtus. aga ma ei näe mingit mõtet selles et Euroopa Liidus keelustatakse midagi, mida mujal ei peeta ebaausaks kaubandustavaks ehk siis neli pluss neli ebaausad kaubandustavad, need sobivad komisjoni nimekirjast ja sellega peaksime piirduma. aga see, mida ei peeta liikmesriigis ebaausaks kaubandustavaks, ei tähenda seda, et e, neid peaks pidama nüüd Euroopa Liidu tasandil ebaausaks ja oma ettepanekus ütlen, et me peaksime ebaausaks pidama ainult äh, kaubandustava Euroopa Liidu tasandil, kui vähemalt kümnes liikmesriigis peetakse sellist kaubandustava ebaausaks. on veel muidki punkte, aga tulen nende juurde muudatusettepanekutes ja veel kord, lugupeetud esimees, aitäh Tarabellale raporti eelnõu eest. aitäh, härra Šoltes Rohelistest. aitäh komisjoni ettepanek ebaausate kaubandustoodete vastases võitluses ehm, põllumajandus- ja toiduainesektoris ehm, tahab siis tasakaalustada mõjuvõimu tarneahelas ning tagada suuremat kindlust ehm, tarnijatele, vältida raiskamist ja muud. me tervitame komisjonipoolset lähenemist aga usume, et mõningaid punkte saaks täpsustada ja parandada. esiteks, reguleerimisala ja tahame seda laiendada põllumajandustoodetele, mis ei ole inimtarbimiseks mõeldud. samuti peaksime katma kõik ettevõtjad, mitte ainult mõned Ehm, niikaua, kui eh, tegemist on ebaausa tavaga, peaks olema kõigil võimalus kaebusi esitada. kõikide katmine on vajalik selleks, et võidelda ebaausate kaubandustavade vastu. me usume ka, et direktiiv peaks sisaldama üldist keeldu ebaausate kaubandustavade kohta ja me peaksime ka defineerima ära, millega on tegemist. tegemist peaks olema avatud nimekirjaga, meil peaks olema võimalik lisada uusi tavasid ja muuta teksti selles suunas. mis puudutab jõustamist ning koostööd äh, ametite vahel, siin tuleks tagada, et piiriülestel juhtudel äh, oleks võimalik ka tõhusalt sekkuda koordineerimisvõrgustiku loomisega tuleks tagada, et koostöö toimib. peamiseks eesmärgiks on sidus direktiivi ellurakendamine. nii et mitte ükski äh, kaupleja äh, ei saaks kõrvale hiilida nõuetest, äh, asudes liikmesriigis, kus on madalamad ebaausate kaubandustavade standardid ühtne metoodika tuleks välja töötada ka trahvide kohta ning lõpetuseks plaanime teha ka muudatusettepanekuid. nii loodetavasti suudame õigeaegselt selle direktiiviga ühele poole jõuda ning loodetavasti siis äh, raportöör saab sellega hakkama. oleme valmis konstruktiivselt panustama muudatusettepanekutega. Thank you and then um, for aitäh. Thank you very much, madam chair and also. kuue. suur, suur aitäh, suur aitäh ka raportöörile. pikk tee on maha käidud eelmistel läbi äh, aruteludel rääkisin sümboolsest õigusloomest, seda eriti ei toetanud, siis parlament otsustas suure enamusega, et meil ikkagi mingisugust seadusandlust vaja on siin minu jaoks peamiseks eh, mureks on väiketootjad. Eh, sellest tulenevalt ei ole mul probleeme sellega, et laiendataks kõnealust ettepanekut põllumajandusele, toiduainete sektorile, aga me tahame ikkagi kaitsta ka väikesemaid, nagu härra Selimovitš ütles. kui me kaitseme samavõrdselt Nestlet ja teisi, siis see ei ole eesmärgiks. seega ma ei toeta Äh, kohaldumisala laiendamist äh, teistele peale VKE-d ja keskmise äh, suurusega ettevõtetele. ikkagi me peame silmas pidama, et teeme seda väiketootjate heaks. ja kui me sellest lähtume, siis tegelikult on võimalik ka neid aidata. mul on ka mõned muudatusettepanekud valmis, näiteks lepingute kohta, mis peavad olema kergesti mõistetavad, seda liiki muudatusettepanekud. aga Nestle heaks millegi tegemine on natukene veider, nii et ma arvan, et see koondamisala on oluline. ma iseenesest ei ole selle vastu, aga ma arvan, et eh, seaduslikult võiks olla probleemiks see, kui kaasame Euroopa Liidu välised ostjad ma usun, et ma mõistan, mida raportöör silmas peab, hea oleks, kui nad siin sees oleksid, aga kuidas see seaduslikult võimalik on? kas me äh, järgime siin Ameerika Ühendriikide territooriumi välist põhimõtet? ja kuidas raportöör seda näeb? kas selle kohta on ka õiguslik äh, arvamus olemas? väga oluline on kuus A sisseviimine, vahendamine, ma arvan, et rohkem vahendust menetlustes, nagu me ka enne ütlesime, siin on igati tervitatav ka siinkohal ja toetame seda, aitäh! Thank you and then before giving the floor back to... ja aitäh, enne kui annan tagasi raportöörile sõna Andres Schwab, palun. Uh, aitäh, ma ei räägi pikalt, aga tahaksin ütelda. olgugi, et äh, mul on väga head töösuhted Mark Tarabellaga, kelle nimi on Itaalia nimi, keel on prantsuse keel. aga siiski äh, jah, me nõustusime, et inglise keeles äh, töötame äh, nüüd kiiruse tagamiseks Brexiti ajal, ma ei tea nüüd. võib-olla Marta Rabella tahab sellega britid tagasi tuua meie sekka. kardan, et ta kukub läbi, inglise keel on nüüd ainus töökeel, aga meil on ka e, viiekümne neljas artikkel meie kodukorrast, mida võiksime kasutada, et veel paari nädalat juurde saada, aga selline on tema seisukoht ja võib-olla tõesti kui inglise keelt siin raportis kasutame, siis saame britid tagasi. aga teiseks, ma arvan, et see raport on hea mõte. siin on häid ideid ja nagu Birgit ütles, üritame leida tasakaalustatud kompromissid selles küsimuses, mis tuleb välja just enne valimisi ja mida oodatakse juba päris pikka aega. ja sellest tulenevalt Rahvapartei ei ole kõige vastu siin, aga siiski. peaaegu kõikide fraktsioonide esindajad käsitlesid kohaldamisala. pean teile ütlema, et mulle meeldivad kõik ettevõtted, mida siiani on mainitud, ma ei taha neid uuesti mainima hakata. Neil kõikidel on erinevad pakkumised ning vabal turul peaks olema kõigil võimalus osaleda ja tarbijatel valida sellest tulenevalt peaksime me neile samad võimalused andma ja kaitsma neid samaväärselt. ma arvan, et aga tegelik vajadus on teatud äh, kauplejate kaitse järgi, ma ei tea, kas muidugi ähm, nüüd VKE-de üle võib pikalt arutada, aga siin on mul küsimusi. majanduslik tasakaalutus, see on väga hägus mõiste ma arvan, et meil on väga paljud tasakaalutusi, aga õiguslikku termine seda kasutada ei tohiks. musta nimekirja loomiseks ma arvan, et peaks olema selge, et see, mida me siin tahame, seda ka kohaldataks ning et see ei tooks ta-, kaasa uusi lahknevusi. me ei taha mingil juhul liigset, liigset koormat ja me peame seega väga selgelt oma õigusloomet äh, välja kujundama. aitäh, Euroopa komisjon, palun. DJ Agrist. aitäh, lugupeetud esimees. tahaksin tänada komisjoni ja härra Tarabellat suurte edusammude eest selles küsimuses. see suurendab meie võimalusi äh, heaks kiita kogu fail enne ametiaja lõppu ja ma saan aru, et äh, tegelikult äh, ka Agri komisjoni liikmed toetavad seda, eile kuulsin sellest. meil on äh, kaks tuhat kuusteist juuni resolutsioon, ähm, sai kuussada toetushäält täiskogul, väga suur toetus oli sellel ning IMCO oli ähm, vastutavaks komisjoniks. ma usun, et siin sellega me siis vastame tõesti Euroopa Parlamendi soovidele selle ettepanekuga praegu me analüüsime hoolikalt muudatusettepanekuid, mis raportöör on välja pakkunud. praegu lihtsalt keskenduksin mõningatele muudatusettepanekutele, mis on eriti meie tähelepanu väärinud, sellepärast et need lahknevad tugevalt komisjoni ettepanekust. see ettepanek põhineb väga põhjalikul ja keerukal mõjuhinnang oli ja sellest tulenevalt meie usume, et taolised muudatused eh, peaksid ka põhinema lisaanalüüsil. esiteks, ja seda on siin ka juba mainitud, eh, kohaldamisala laiendamist. muudatusettepanekud teevad ettepaneku, et kõik ettevõtjad oleksid kaetud ükskõik kui suured nad on. meil tekkis küsimusi selle kohta, et kas on tegelikult mingeid tõendeid sellise vajaduse järgi mõningad juhud leidsid siin juba ka mainimist, aga ma arvan, et me peaksime tõesti väga ettevaatlikud olema. nii et me ei läheks üle piiri selliste ettevõtjate kaitsmisega, kes seda ei vaja, sellepärast et nad on ise piisavalt tugevad. teiseks, üldklausli Äh, sisseviimine, millega keelustatakse kõik ebaausad kaubandustavad ja mis põhineks väga laialdasele ebaausate kaubanduse tavade definitsioonil, mis on sisse viidud raportööri muudatusettepanekuga. ma tahaksin toonitada, et komisjon oma ettepanekus tegi miinimumharmoneerimise ettepaneku, seda sellel lihtsal põhjusel et meil on juba kahekümnes liikmesriigis olemas sellealane seadusandlus ja me tahaksime sekkuda niivõrd vähe kui võimalik oma ettepanekuga. tahaksime sisse viia uusi elemente ainult siis, kui see tõesti vajalik on. kõnealune muudatusettepanek aga viiks peaaegu täieliku harmoneerimiseni ebaausate kaubandustavade puhul ja ma arvan, et eh, me peaksime äärmiselt ettevaatlikud olema ja vaatama, kas sellist harmoneerimist vaja on tahaksin samuti mainida, et see kõik võib tekitada kahtlusi ka õigusliku aluse osas, mis on artikkel nelikümmend kolm, see puudutab põllumajandust, mitte ning me kaotame samuti jae- ja hulgimüügi. aga see kaugendab meid kõnealusest õiguslikust alusest, seega me peaksime Äh, ka võimaliku äh, äh, vaidlusega arvestama ja seega ettevaatlikud olema. siin räägiti ka edasimüügist ja kadudest, kes siis kellele mida müüb ka jaemüügisektoris. ma ei tea kas see vastab nüüd sellele, mis meie ees pidasime silmas ebaausate kaubandustavade all? võib-olla peaks seda käsitlema pigem äh, tarbijakaitse direktiivide raames. järgmiseks äh, kirjalikest äh, lepingutest keeldumine. siinkohal tahaksin viidata sellele, et ühtse turukorraldusmääruse kohaselt on meil juba väga põhjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas on võimalik nõuda kirjalikke leppeid, seega ma ei tea, kas on nüüd öö, need ettepanekud olemasolevaga kooskõlas ja kas meil siin midagi vaja on. edasi ebanormaalselt madalate ülekandehindade keelustamine ja see muudatusettepanek põhineb siis tootjate tootmishinnal enamasti me ütleme, et meil on tegemist turule suunatud äh, poliitikaga. nüüd aga me räägime täiesti uuest nähtusest ehk siis me öö, äh, koostame hinna lähtudes teatud kuludest. võib-olla peaks seda ikkagi põhjalikult analüüsima, enne kui paneme selle õigusliku akti sisse. tahaksin samuti viidata siinkohal sellele, et de minimum harmoneerimine, mis me oleme äh, välja pakkunud, äh, tegelikult annab võimaluse liikmesriikidel ka minna kaugemale, kui nad soovivad seda. seega on liikmesriikidel äh, piisavalt võimalusi arvestada oma spetsiifilise kontekstiga ja võtta meetmeid, kui neil on seda vaja. viimaseks koordineeritud mm, jõustamise menetlus, mida vist ka üks variraportööridest mainis. me oleme ka seda kaalunud ja esmalt tahaksin, esimese reaktsioonina tahaksin ütelda, et see võib endaga kaasa tuua olulise lisa halduskoormuse nii liikmesriikidele kui ka komisjonile, kui me peaksime äh, nüüd kõiki neid ülesandeid täitma hakkama, mis on ära toodud meie tegime ettepaneku luua võrgustik liikmesriikide ametite vahel, mis võimaldaks need kokku tuua äh,, jagada häid tavasid ja praegu me usume, et sellest piisaks koostöö tugevdamiseks kõikide nende vahel, kes on äh, kaasatud. muidugi mõista ootame ka meie tulevasi arutelusid siin muudatusettepanekute üle, mis tehakse oleme alati valmis ka edasisteks äh, tehnilisteks aruteludeks ja tehniliseks abiks, kui vaja. tahaksin üle korrata, et meie eesmärgiks on teha kõik selle nimel, et suudaksime direktiivi heaks kiita enne selle parlamendi ametiaja lõppu, aitäh. aitäh ja nüüd lõppsõna, raportöör Mark Tarabella. suur aitäh ma tahaksin kõigepealt äh, vastata komisjonile järgmist. ja see võib teid üllatada, aga äh, tootmishind äh, me näeme, et äh, ÜPP reformiga äh, on üha rohkem äh, lähtutud turust, turud on aga dereguleeritud ja oleme tootmisreguleerimisvahendid kõrvale jätnud ning me ei kaitse ilmtingimata erinevaid äh, sektoreid äh, seda vabakaubanduslepingute tõttu hinnad langevad ja on täiesti mõistetav, et nüüd juba viimased kaks, kaks ja pool aastat on äh, müügihinnad tootmishinnast krooniliselt allpool. ebaausad kaubandustavad peaksid ka hõlmama seda, ehk siis põllumehel peaks olema õigus mitte müüa kahjuga ma usun, et põllumajanduses Euroopa tasandil ja kui te teate ka, mis ma arvan, äh, põllumajanduskomisjonis on kõik nüüd tagurpidi pööratud ja võib-olla peaksime äh, ka mingi õiglust pakkuma tootjatele. minu jaoks on see väga oluline, võib-olla on see ka natuke uuenduslik. osad kolleegid rääkisid võrgustikust ebaausate kaubandustavade äh, vastases võitluses. ei, see ei ole lisakoormus. see luuakse selleks, et kui tegemist on ebaausate kaubandustavadega ning väikeettevõtjad äh, satuvad nende ohvriks, siis tihtilugu tulevad nende tavad äh, suurte ettevõtete tegevusest, mis on piirideülesed, hargmaised ning teavete, teabevahetus vaidluste puhul peaks siis selle võrgustiku olemasolekul võib-olla kiiremini, paremini reageerida oma koduriigis. lihtsalt me tahame, et info liiguks paremini, mitte midagi enamat me ei taha, me ei taha liia, lisabürokraatiat. ja lõpetuseks räägiksin veel ühest küsimusest, mida paljud kolleegid ka mainisid, härra Selimovitš, Langen ja teised, kohaldamisala laiendamine siin on äh, tekkinud väike segadus. ei, me ei taha Nestlet äh, ja suurettevõtjaid kaitsta, me tahame seda, et ebaausate kaubandustavade puhul väikeettevõtted, äh, mis on tihtilugu ohvrid, kelle ohvrid siis suurettevõtjate ohvrid, ja siin tuleks tagada seda, et seadused oleksid sama kõikidele ning pikas tarneahelas, sellepärast et tarbija, tootja vahel võivad olla veel äh, töötlejad, vahendajad, äh, hulgimüüjad, äh, jaemüüjad ja nii edasi, kõik peavad alluma samadele reeglitele. ja kõik selles samas ahelas võivad olla samaaegselt nii ostjad kui ka müüjad. sellest tulenevalt me tahame siis äh, Äh, võidelda ebaausate tavade vastu isegi siis, kui äh, ähm, neid saadavad korda suurettevõtjad, nii et me ei tahtnud neid kaitsta rohkem, vaid neid sundida tavadest kinni pida-, äh, meie nõuetest kinni pidada. seega arvan, et peame küsimusega edasi liikuma, ma kahetsen jällegi, et pidin selle inglise keeles esitama, siin ei ole Brexitiga mingit pistmist, kallis Andres, tead isegi aga me peame, eesmärk püstitab abinõu ning me peame sellest tulenevalt kiiresti tegutsema. aga kui on vaja lisaaega, jah, meil nii ehk nii on suvepuhkus ees muudatusettepanekud tulevad siis, kui tulevad, aga mõte oli selles, et keskenduksime sellele, mis komisjon tegi ja jõuaksime tööga siis lõpule selle ametiaja äh, jooksul, lisaks sellele Austria eesistuja on sellest ka äh, prioriteedi teinud, triloogid tulevad ja ma usun, et meie omalt poolt oleme otsusekindlad. hoolimata eriarvamustest siinsamaski on meil siiski äh, selge tahe olemas ja ma usun, et me jõuame millenegi, mis pakub lisaväärtust Euroopa tootjatele ja tugevdame nende äh, rolli siis äh, tarneahelas, mida nad väärivad. meeldivat puhkust kõigile! suur aitäh teile ning nagu öeldud, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kaksteist päeval. ja nüüd viimane punkt. ja selleks on isejuhitavad autod Euroopa transpordisektoris, kus meil on härra Koon raportööriks. suur tänu, proua esimees. mul on au tänase kohtumine äh, lõpetada, teeksin seda hea meelega saksa keeles. mul on äh, hea meel äh, tutvustada TRAN-i projekti kohta koostatud arvamuse projekti tutvustada isejuhtivat autot. nii et see ei ole enam mingisugune tulevikuteema, see on tõesti teema, millega, mis varsti meil reaalsuseks muutub. see on küll tulevikuteema, aga juba praegu me peame seda juhtima ja kujundama, sellepärast et äh, Euroopa transpordisektorile avaldab, ähm, avaldavad isejuhtivad autod äh, väga suurt mõju, sellepärast et juba praegugi on paljud autod vägagi autonoomsed ja seetõttu on tegu vägagi päevakajalise teemaga. Hiinas on juba sammukene edasi jõutud, näiteks seal on ka metropolid, kus on ähm, isejuhtivaid ähm, süsteeme Euroopa tehnoloogiaga juba ähm, väga laiaulatuslikult äh, testitud ja seda peaksime ka meie tegema. kui Euroopa aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, peaksid isejuhtivad autod olema äh, osa argipäevast, siis me peaksime seda ka reguleerima Euroopa Liidu õigusega, nii et äh, oleks arvestatud ka tarbija õigustega. nelikümmend, üheksakümmend neli protsenti kõikidest liiklusõnnetustest, mis tänapäeval äh, juhtuvad, on inimeste süül juhtunud õnnetused ja ma arvan, et isejuhtivad autod võivad viia selleni, et need tulemused, need arvud vähenevad aga mm, see puudutab ka mm, puuetega inimesi, ma arvan, et mm, need isejuhtivad autod on väga positiivsed ka puuetega inimestele, sellepärast et nad saavad need, neid nende igapäevases elus väga suurelt parandada. aga siin on ka varjupool, küberturvalisus, andmekaitse ja need on ka minu arvamuse projekti kõige olulisemad teemad ja mis puudutab ka tarbijakaitset ja see puudutab eelkõige just neid turvalisusstandardeid, mis tuleb täita. samuti küberturvalisuse teema on oluline, nii et me saaksime ka küberrünnakuid äh, hinnata ja seda regulatsiooni kujundada selliselt, et selliseid asju juhtuda ei saakski ja nüüd andmekaitse kohta tarbijatel ei peaks olema mitte ainult tunne, vaid nad tõesti peaksid äh, veendunud olema, et need andmed, mis vajaduse korral ringlevad, et need mitte metsikult ei ringle, meelevaldselt ei ringle, vaid, vaid neid andmeid jagatakse teiste osapooltega ainult nende nõusolekul, nii et äh, tuleb siin arvestada ka andmekaitseõigusega ja samuti õiglased konkurentsitingimused tuleb luua ja isejuhtivad autod ei ole mitte ainult suurettevõtete jaoks, vaid ka VKE-del peab siin olema oma võimalus. et nemad ei jääks kõige viimaseks. kui need tingimused täidetaks, siis ma arvan, et ka avalikkuse ähm,, avalikkus oleks ähm, ka rohkem nõus ähm, tunnustama isejuhtivaid autosid ja vastavaid süsteeme ja nüüd, mis puudutab muudatusettepanekute tähtaega, siis see on viies september ja ootan huviga kolleegide ettepanekuid, aitäh! suur tänu ja nüüd Rahvapartei, härra Stefanek, variraportöörne. suur tänu, proua esimees, ka mina sooviksin tänada äh, raportööri arvamuse koostamise eest ma arvan, et ähm, see saab olema kindlasti väga hea. Äh, paar punkti. Need rahvusvahelised standardid. isejuhtivad autod on äh, uus fenomen ja me peame looma standardid mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid me peame tegema koostööd ka äh, teiste maailma piirkondadega ja siinkohal on oluline arvamuses mainida ka seda, et me peame tegema koostööd selleks, et jõuda interne-, rahvusvaheliste standarditeni isejuhtivate autode puhul ja nüüd äh, taristu. sellist taristut veel seni ei eksisteeri ja ma arvan, et me peame kaaluma ka seda, kuidas ehitada taristuid, kuidas ka äh, erainvestoreid ähm, panna investeerima sellesse valdkonda ja oluline on ka vastutuse küsimus isejuhtuvate autode puhul, sellepärast kui juhtub õnnetus, siis ei ole selge, kas tegu on tootjapoolse ettevõtja äh, juhi äh, vastutusega, nii et seda küsimust tuleb veel põhjalikumalt arutada kõikide sidusrühmade poolt. vastutuse küsimuse lahendamine on kõige olulisem küsimus äh, ka isejuhtuvate autode puhul VKE-de kaasamine on ka tähtis. autotööstus on väga oluline osa Euroopa Liidu majanduses ning see, et kaasatakse ka VKE-d äh, isejuhtivate äh, autode äh, tootmisse näiteks, et ja et neil oleks tagatud informeeritud juurdepääs, siis ka seda teemat peaks käsitlema meie arvamuses ja lõpetuseks me teame, et vastavalt erinevatele arvamusuuringutele, et et nõusolek äh, isejuhtivate äh, või usaldus isejuhtuvate autode vastu on Euroopa Liidus kõige väiksem võrreldes teiste äh, maailma piirkondadega ja nüüd härra Fontaine, mul on ainult üks minut aega, enne kui ma äh, pean minema kolmepoolsetele läbirääkimistele, nii et ma ütlen väga lühidalt, aga ma arvan, et üheks kõige olulisemaks äh, elemendiks äh, selles arvamuse projektis on äh, see, mida minu eelkõnelejad juba mainisid. ja me ja võib-olla just tõesti vastutuse küsimus tuleks rohkem esile tuua, sellepärast et siin see on oluline ka tarbijate jaoks, aga ma sooviksin tähelepanu juhtida veel kahele asjale. kõigepealt Hollandi eesistumise ajal see on küll mõnda aega juba möödas, aga aprillis kaks tuhat kuusteist nõukogus võeti vastu avaldus ja see puudutab siis Amsterdami deklaratsiooni, mis käsitlebki just täpselt sedasama teemat, nimelt isejuhtivat autot. nii et Connected uh, Driving, nii et vaatame, mis seal kirjas oli. sellepärast, et äh, kui tegu on nüüd ähm, juhtrolli ülevõtmisega äh, isejuhtivate autode äh, valdkonnas, siis me peame ka vaatama, kuidas me jõuaksime kokkuleppeni Euroopa Liidu institutsioonide, tööstuse esindajate vahel ja oluline on see, et selline transport ei oleks mitte ainult tõhusam, vaid ka turvaline ja ka kestlikum ja keskkonnasõbralikum ja äh, nii palju siis minu poolt, ma tean, et meie raportöör on väga hea arutelu aluse koostanud ja minu assistent jääb siia koha peale, tema kuulab äh, siis ka teiste kolleegide sõnavõtted ära ja annab mulle teada selle kohta, kuna ma pean ise praegu ära minema. aitäh keegi rohkem sõna ei soovi, nii et äh, härra von Ventelberg, te kuulsite tegelikult äh, kõikide kolleegide sõnavõtud ära ja nüüd annaksin tagasi sõna härra Kooneni. jah, aitäh, ma teen väga lühidalt. suur tänu kõikidele, suur tänu kõikidele variraportööridele toetuse eest ja ma loodan heale koostööle. ja soovin teile kena suve, aitäh!